Good morning, ladies. tere hommikust, daamid ja härrad. palun võtke istet. I open this morning session of our. alustame regikomisjoni koosolekuga täna hommikul. ja mul on väga hea meel öelda tere tulemast proua Ivanovale, kes on äh, kontrollikoja esindaja täna meie juures siin. ning ta on liige, kes vastutab just regionaalpoliitika küsimuste eest. suurepärane on see, et ta on täna siin meie koosolekul, sellepärast et saaksime arvamusi vahetada eriaruande üle, mis puudutab Euroopa Liidu eelarve rakendamist läbi finantsinstrumentide. ma ootan seda, et proua Ivanova Äh, jagaks meiega oma arvamust eh, nende rahastamisvahendite kohta, eh, räägiks meile Kontrollikoja eriaruandest, eh, programmist ning vastaks siis ka mõningatele küsimustele, mis liikmed tõstatavad. Äh, läheme edasi nii nagu tavaliselt. kõigepealt saab sõna proua Ivanova ettekandeks ja siis pärast seda äh, on võimalik kolleegidel küsida ja märkusi esitada regikomisjonist ja teil, proua Ivanova, on siis võimalus vastata. nii et palun. suur tänu. tõepoolest on mul väga hea meel olla siin täna Regionaalarengu Komisjoni ees. Äh, mõningad äh, võimalused meil kontrollikoja liikmetena on selleks aga mul on väga hea meel seda võimalust täna siin kasutada ja tahaksin teid ka kõigepealt õnnitleda enne oma ettekande tegemist tagasivalimise eest eh, esinaiseks ning ka kõigile aseesimeestele eh, palju edu eh, teie töös. ja nüüd minnes konkreetselt teema juurde, nagu ütlesite, proua esinaine, siis olen mina siin selleks, et täna esitleda teile eriaruannet, mis proovib mis eh, Euroopa Liidu rahastamisvahendite rakendamist puudutab, eh, sealhulgas õppetunnid eh, programmeerimisperioodilt kaks tuhat seitse kuni kolmteist. aga ühtekuuluvuspoliitika teistest asjadest räägime täna ka. viimastel aastatel on olnud suur surve olemasolevate eelarvevahendite raames teha ära rohkem ja üks võimalus, kuidas seda saavutada, on täiendada erinevate rahastamisvahendite ja grantide äh, võimalust. nagu teate, on rahastamisvahendid äh, võimaluseks, mis äh, annab siis rahalist tuge, nagu nimigi ütleb, garantiisid ja laenusid, mida on vaja siis tagasi maksta lõppkasusaajatele ja neil on mõningad eelised, nad on võib-olla distsiplineerivamad abisaajatele ning äh, finantsabist ei satuta ka niimoodi sõltuvusse kui võib-olla teiste instrumentide puhul. nagu näete selles äh, tabelis, siis erinevaid finantsinstrumente on erinevatel aastatel väga palju äh, kasvavalt kasutatud, ainult null koma kuus miljardit oli see summa aastatel üheksakümmend neli kuni üheksakümmend üheksa üks koma kolm miljardit kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, äh, siis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist kuusteist miljardit ja hinnanguliselt äh, perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend saab see olema kolmkümmend üks miljardit. lisaks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, perioodil oli lisa viis koma viis miljardit eurot, mis eh, kahekümne ühe keskse rahastamisvahendi jaoks on laiali jagatud eh, liikmesriikide jaoks ja see viis koma viis tuleb juurde siis eh, kuueteistkümnele miljardile. viis koma kaheksa lisa miljardit eurot ja kakskümmend kuus miljardit EFSI näol, Euroopa strateegiliste investeeringute fondi näol. kui ma peaksin nüüd siin aga kahte väga olulist hüvet eh, finantsinstrumentide puhul esile tõstma grantide üle, siis esiteks on kindlasti võimendusvõime. meil on eh, nii eh, avaliku sektori raha kui ka võimalus siis kaasa tõmmata erasektori investeeringuid, et suurendada seda summat ja siis eh, seda, et eh, võimalik on neid vahendeid eh, kasutada taas mitme tsükli jooksul. enne kui ma nende andmete just hakkan detailsemalt rääkima, siis ma tahaksin selle auditi eesmärgist rääkida. oluline oli see meie jaoks, et me pidime hindama, kas finantsinstrumendid on Euroopa Liidu eelarve rakendamisel olnud piisavaks vahendiks ja abivahendiks eelmisel perioodil ja kas raamistik on kõik nõrkused ja riskid rahastamisvahendite puhul arvesse äh, võtnud? kaks tuhat üheksa, kaks tuhat viisteist oli see äh, periood, mida me vaatasime ning vaatasime ka energia, transpordi, regionaal- äh, ja muid poliitikaid mitmete rahastamismudelite puhul. meil olid kõigepealt intervjuud ja siis olid eksperdid erinevatest fondidest äh, ja ka äh, vabakonnast. kontrollisime nõuetele vastavust äh, alates kahe tuhande üheksandast aastast äh, ning viisime läbi ka uuringu, kus oli kaheksakümmend viis makse, maksete eest vastutavat ametit liikmesriikidest ja spetsialistid. minu presentatsioon ei ole mitte liiga pikk, aga me toome välja ka need nõrkused eelkõige mille me oma uuringu jooksul tuvastasime. ja see ilmselt aitab ka vormida meie arutelu pärastpoole. keskendusime eelkõige neljale äh, kontrollküsimusele meie äh, auditis. esiteks küsimus, kas finantsinstrumendid on äh, vastavalt turuvajadusi silmas pidades proportsionaalselt ja sobivalt suur, suured Äh, meie leidsime, et äh, olulisel arvul nendest finantsinstrumentidest oli väga äh, suur probleem. nimelt ei saanud seda kapitali kasutada nii, nagu oli plaanis, viiskümmend kaheksa protsenti ESF-i ja e RDF-i võimalusi olid tegelikult kasutatud ja jõudnud ka lõppkasutajani või hüvesaajani. aga loomulikult hiljem äh, komisjon esitas äh, meile ka äh, täpsemad arvud, aastaks kaks tuhat viisteist oli jõudnud see viiskümmend kaheksa protsenti seitsmekümne viie protsendini hoopis, nii et osakaal on natukene suurenenud, aga arvestades, et tegemist oli tegelikult programmeerimisperioodi lõpuga, siis see ei olnud meie jaoks piisav lisaks näitasime, leidsime ka seda, et ERDF-i eh, e kaheksateist protsenti vahenditest ja Sotsiaalfondi vahenditest eh, osa oli eh, jõudnud vähema kui kolmandiku nende lõppkasusaajateni. nii et me lootsime, et või järeldasime, et märtsiks kaks tuhat seitseteist ilmselt enamus sellest rahast on lõplikult ära kasutatud oluline on see, et äh, finantsinstrumentide puhul äh, on probleemiks eelmise rahastamisperioodi õiguslik alus, nimelt äh, oli liikmesriikidel motivaator lihtsalt instrumentidesse jätta raha istuma paika, seda nad siis ka tegid ja jaganud tegelikult abisaajatele laiali ja teine aspekt oli see, et turuvajadused olid korralikult hindamata. loomulikult peab ütlema, et isegi eelmise programmeerimisperioodi puhul oli meil olemas eh, hinnang selle kohta, eh, kuidas eh, rahad jäeti lihtsalt liikmesriikide poolt ühte fondi kasutamata, aga jah, nagu öeldud, turuvajadusi ei hinnatud. ja kui see Äh, hinnang oli läbi viidud, siis mõnel juhul isegi oli need hinnatud liiga kõrgeteks. turul tegelikult nii suuri vajadusi ei olnud. aga kuna sõltumatud äh, kontrollid äh, ametivõimudest liikmesriikides puudusid, siis tegelikult ei olnud sõltumatult võimalik hinnata, kas need hinnangud turuvajaduste kohta on täpsed või mitte. ja teine oluline küsimus nagu ma juba ka sissejuhatavas äh, osas mainisin, oli see, et äh, finantsinstrumentide üks võtmehüve on selles, äh, kas ja kui palju nad suudavad tõmmata kaasa erakapitali. komisjoni meede, kuidas finantsvõimendust instrumentide puhul hinnata, ei ole võib-olla kõige täpsem ja seda see ei võta arvesse ka äh, seda, kuidas avalik raha tõmbab ligi lisaks erasektori investeeringuid. ning lisaks loomulikult on siin arvutusraskused, kuidas seda võimendust täpselt arvutatakse. meie jaoks on probleem see, et rahvuslik äh, kaasrahastus võetakse ka sinna võimendusefekti äh, sisse ja OECD puhul on oma metodoloogia, kus liikmesriigi kaasrahastust äh, ei äh, ole arvestatud ja see ju tegelikult on juba algnõudmistes sees, et üldse finantsinstrumenti kasutada. nii et äh, see võimendus, mida tegelikult komisjoni valemi järgi praegu arvutatakse, on üle pingutatud, see ei ole nii suur. me soovitame omalt poolt komisjonil muuta seda olukorda, äh, võimendust määruses õigesti tõlgendada, paraku seda soovitust ei võetud kuulda aga nõukogu küll ütles, et ta hindab seda ettepanekut, kui me oma eriraportit seal nende juures esitlesime. vastavalt viimastele andmetele auditi ajal me nägime seda, et ainult eh, sada viiskümmend neli eh, tuhande kahekümne viiest eh, instrumendist said endale juurde ka erasektori rahastamise ja see on kaks, kaks protsenti kogu sellest äh, arvust, nii et tegelikult äh, me räägime ainult siin eraettevõtjatest, erasektori panusest, aga see peaks ju tegelikult olema definitsiooni järgi juba finantsinstrumentide üks väga oluline aspekt, et erasektori investeeringud tuleksid ka kaasa. nii et äh, see on väga-väga äh, suur puudujääk, mida me tuvastasime. meie auditi kolmas küsimus puudutas seda, Äh, kuidas instrumendid äh, muutuvad, kuidas on äh, neid rakendatud. ja loomulikult oluline hüve on see, et neid finantsinstrumente saab mitu korda rahastamiseks kasutada. me oleme Regionaalarengu Fondi ja ka Sotsiaalfondi puhul näinud seda, et nende vahendite rakendamine on olnud viibinud oluliselt ja liikmesriikidel ei ole olnud võimalik kasutada neid vahendeid. tegelikult see ongi seesama esimene äh, probleem, mida ma mainisin, et lõppkasusaajad ei ole saanud oma rahasid kätte, selle põhjuseks on tegelikult see, et äh, piiratult on finantsinstrumente kasutatud kahe fondi puhul. me nägime tegelikult, et isegi vähem kui kolmandik Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalfondi äh, vahenditest on kasutatud ära aastani kaks tuhat neliteist. nüüd pärast seda, kui programmid lõppesid, äh, pärast aastat kaks tuhat kolmteist, vaatasime samuti neid äh, instrumente ning me nägime tegelikult, et EDF-i ja ESF-i puhul on äh, instrumentide puhul äh, taaskasutamise võimalus väga väike olnud ja see tegelikult äh, võiks isegi näidata, et tulevastel perioodidel need vahendid kaovad ära edasi on muidugi kulutõhusus küsimus, ma isegi mäletan seda, et kui ma olin eelarve kontrolli komisjonis siinsamas Euroopa Parlamendis tööl, siis meil oli mitmeid arvamusi ja mitmeid dokumente, mis selle temaatikaga tegelesid. ja see on väga oluline küsimus kulutõhususe kohta. nüüd oleme me viimaseid andmeid analüüsinud, kui suured on olnud tegelikult äh, nii jagatud kui keskselt juhitud instrumentide puhul äh, kulud äh, aastatel kaks tuhat äh, seitse kuni kaks tuhat kolmteist. kõigepealt halduskulud ja juhtimiskulud on tegelikult väga äh, suur protsent äh, lõppsummast kasusaajatele äh,. see võib olla näide veidikene ekstreemne, aga me nägime, et kahekümne kolme RF-i ja äh, ESF-i instrumentide puhul, mis on tegelikult kokkuvõttes kaks koma kaks protsenti äh, kogu vahenditest, äh, nende halduskulud ja juhtimiskulud tegelikult ületasid seda summat, mis lõppkasutajatele ette oli nähtud. ja see loomulikult ei ole see olukord vist eriti soovitatav, võiks öelda tagasihoidlikult lisaks akumuleeruvad kulud on kuskil seitsekümmend protsenti äh, finantstoest, mis üldse lõppkasutajatele läheb. aga tõesti, äh, seitsekümmend viis protsenti ei ole kindlasti mitte väga väike number. eelmise rahastamisperioodi jooksul äh, ei olnud ka õiguslikku nõudmist, et raha jagamine toimuks tõhususe põhjal nii et kellelgi ei olnud mingisugust motivaatorit äh, püüda olla tõhusam, äh, teha asju paremini, sellepärast et nad said tuge igal juhul. Äh, meie aga oleme nüüd juhtinud tähelepanu sellele puudusele ning oleme teinud ettepaneku, et järgmisel programmeerimisperioodil seda välditaks. veel üks oluline aspekt, millele me keskendusime, oli komisjoni hinnang juhtimiskulude ja tasude kohta. meie arvasime, et äh, komisjoni arvutused on osalistel andmetel toetuvad ning ilmselt on juhtimiskulud tegelikult veel äh, kõrgemadki ainult. ainult äh, kuuskümmend protsenti ERTF-i ja ESF-i instrumendid annavad üldse komisjonile informatsiooni nende haldamiskulude ja tasude kohta. Need olid siis lühidalt neli põhilist nõrkust nende vahendite puhul, mille meie tuvastasime, aga ma tahaksin öelda ka, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jooksul tehti järgmise programmeerimisperioodi jooksul õiguslikus aluses parandusi ja seda kõike loomulikult nende kogemuste põhjal, mis eelmisel perioodil saavutati. aga mõningad raskused on endiselt olemas ja seetõttu oleme teinud oma raportis ka kaksteist soovitusettepanekut, mis puudutavad siis nelja peamist äh, Eh, probleemala. kõigepealt see eh, liigse suuruse arvutamine, siis eh, lisakapitali kaasatõmbamine, kummagi kohta kaks soovitust, siis kaks ka kasutamise kohta ja kolm kulutõhususe kohta ja meie arust, kui neid soovitusi ellu kutsuda, siis on tulemuseks palju tõhusam Euroopa Liidu tugivahendite kasutamine läbi finantsinstrumentide. Eh, nii palju siis eh, kõik eh, minu poolt lühidalt. ja nüüd ootan, kolleegid, teie kommentaare ja küsimusi, suur tänu! Was... aitäh! lühidalt, ent väga kokkuvõtlikult ja põhjalikult. nüüd kolleegid, daamid ja härrad, sõna on teil, Lamanetšitš. aitäh! tänan teid väga teie ettekande eest, ma ei ole aruannet läbi lugenud, aga teie ettekande põhjal sain kõik olulise info kätte ja kavatsen selle läbi lugeda. meil on Euroopa Parlamendis toimunud palju arutelusid, muuhulgas liikmesriikidega rahastamisvahendite kohta ning oleme nüüd kuulnud korduvalt, et nad ei soovi rakendada rahastamisvahendeid, sellepärast et see on seotud paljude takistustega praegu. ning äh, mul tekkiski küsimus, kas äh, auditit läbi viies rahastamisvahendite osas olite te sama nähtuse tunnistajaks? sest komisjoni juhised ei ole väga selged ning äh, ma ei tea, kas kohustustest loobumine ja muud asjad perioodi lõpus on võimalikud ja mis tingimustel. ei olda päris kindlad abikõlblikkuse eri nüanssides ning tõenäoliselt oleks teil selle kohta midagi öelda. ning tahtsin veel küsida, olles oma analüüsi läbi viinud mis te arvate, kas oleks parem suurendada rahastamisvahendite mahtu ühtekuuluvuspoliitikas või oleks parem äh, lähtuda toetustest? aitäh, härra Prinski. aitäh. tahaksin kõigepealt õnnitleda teid valimise puhul komisjoni esinaiseks. proua Iljanova esines väga põhjaliku, kuigi lühida ettekandega. tahaksin pöörduda tagasi paari momendi juurde selles, mis puudutab võimendusmäära ja selle mõõtmist siis jäi mulle mulje, et, et komisjoni kasutatav mõõdik ei arvesta seda määra, mille avaliku finantseerimise tulemusena kaasatakse eraraha. ning tahtsin küsida, et kas te saaksite meile rääkida oma suhtlusest komisjoniga selles plaanis, sest ma sain aru, et nõukogule teie järeldused meeldisid ning äh, meie oleme ka seisukohal, et see mõõdik on parem. ning äh, ma tahaksingi hea meelega teada, missugused on komisjoni põhjendused, miks nad ei taha oma mõõdikut muuta ja hakata kasutama täpsemat määra. tegelikult ma saan aru, loomulikult on see küsimus komisjonile ja ma loodan väga, et komisjon kommenteerib seda omalt poolt. aga mul oleks väga hea meel, kui teie ka saaksite seda puudutada ning mis puudutab seda võimendusmäära, siis kas te olete analüüsinud eh, selle määra erinevusi riigiti? sest mulle tundub, et näiteks riigis, kus kapitaliturud on väga arenenud, näiteks Ühendkuningriik või muud riigid, võiks see määr olla oluliselt erinev näiteks sellest, mida võiks kohata Bulgaarias edasi. väljamaksed eh, lõppkasusaajatele, millest rääkisite probleemina. kas te saaksite võib-olla rääkida ka Euroopa Investeerimisfondi, Euroopa Investeerimispanga juhitud rahadest, sest tundub, et, et nende poolt juhitud rahad ei ole juhitud nii hästi nagu teiste fondihaldurite juhitud rahad. meil on näitaja, näit-, oleme näinud näitajaid, et EIF-i eh, e ja investeerimispanga juhitud rahade puhul on nelikümmend kolm protsenti lõppkasusaajaid ja kuuskümmend protsenti on sama arv teiste fondihaldurite poolt juhitud rahade puhul. edasi Te rääkisite ja õigusega juhtimiskuludest ja tasudest. ning üldine järeldus oli loomulikult, et nad olid suhteliselt kõrged võrreldes toetustega ning need, nad olid oluliselt kõrgemad kui erafondide puhul. ning te mainisite ühte asja, mis on natuke hämmingut tekitav. kuidas ainult kuuskümmend protsenti? asutustest või organisatsioonidest, mis juhivad rahastamisvahendeid, on esitanud teile nende kulude kohta informatsiooni. see on asi, mille kohta peaks kindlasti otsima selgitust, sellepärast et te olite ju kontis ning äh, kolleegid selles komisjonis jätkavad tööd selle teemaga ning äh, tõenäoliselt nad ka näevad siin suurt probleemi. üldises plaanis on Euroopa Liit selgelt silmitsi väljakutsega taaselustada ühtekuuluvuspoliitika. oma ettekande alguses märkisite, et et peaksime mõtlema ka laiemalt ühtekuuluvuspoliitika küsimustele. Need on asjad, mis tulevad arutusele tänase koosoleku teises pooles ja tahtsingi küsida, kas eh, te olete seisukohal, et piisavalt pööratakse tähelepanu rahastamisvahendite kasutamise, rahastamisvahendite õigus, õigele kasutamisele? ma ei räägi siin täiendavate ressursside kasutuselevõtust või, või fondide taaskasutamisest, vaid laiemast mõjust. Eh, selles mõttes, et kas on tegemist ikkagi asjaliku tööriistaga ühtekuuluvuspoliitika edendamiseks või on nende mõju hoopis vastupidine, sest täiesti selgelt. rahastamisvahendite sobivus sõltub suuresti rahastatava tegevuse iseloomust ja regioonist ning regioonide ja riikide võimest kasutada ära nende rahade eeliseid. ma ei taha hakata siin väga põhjalikult sellesse süüvi, ma usun, et kõik mõistavad, millele ma viitan. ja suur tänu teile veel kord teie ettekande eest ning ma ootan huviga teie kommentaare. aitäh, härra Van Miltenburg! aitäh! ning tänan proua Ivanovat, sest eh, te olete väga põhjaliku töö ära teinud, millele saab toetada edasise arutelu näiteks arutelu õigest tasakaalust äh, rahastamisvahendite ja toetuste vahel, küsimus, millele me jõuame täna teises osas. Te rääkisite, et turuvajadusi tuleb hinnata teatud lähte, äh, lähteseisukohtade alusel, mis peaksid olema realistlikud. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, perioodis nõutakse eelnevat hindamist, et märgid, et äh, kaardistada turutõrked ning vaadata, kui palju on vaja avaliku sektori investeeringuid. Te märkisite, et meil ei ole endiselt veel nõudeid äh, ja menetlusi selle kohta, kuidas need äh, enne, eelnevad hindamised läbi viia ning minu küsimus olekski, mida peaksid niisugused juhised sisaldama tulevikus ning teiseks, seoses sellega, mida kolleeg Berinski just rääkis, tahtsin käsitleda samuti võimendusmäära. et te soovitate Euroopa Komisjonil üle vaadata oma võimendusmäära arvutamise metoodika, arvestada konkureerivaid metodo-, metoodikaid, mille on välja töötanud OECD ja pakkunud ja avaldanud kaks tuhat viisteist ning kas te saaksite lühidalt kommenteerida neid soovitatud meetodeid ning kas te saaksite kommenteerida Euroopa Komisjoni reaktsiooni oma ettepanekule? kolmandaks, kas te võrdlesite tulemusi rahastamisvahendite osas arenenud ja vähem arenenud piirkondade vahel, kas on siin mingeid suundumisi võimalik välja tuua, aitäh! tänan, proua Demato! suur tänu teile, esimees, suur tänu teile, proua Ivanova! tahaksin kolleegidega jagada ja ka komisjoniga äh, kellelt ootan ka vastuseid, mõningaid mõtteid ning äh, lähtun sellest, et finantsinstrumendid peaks äh, eelkõige äh, alluma kontrollidele ja olema madala riskiga. kuid üritatakse riskitaset aina tõsta ja see tähendab seda, et aina raskem on erainvesteeringuid äh, äh, ligi meelitada ning äh, see, mis puudutab eelmist programmeerimisperioodi, siis ma ei tea, kui palju tegelikult tehti või kui suurel määral olid tõhusad või mittetõhusad finantseerimisinstrumendid. Euroopa Komisjonil ei ole piisavalt täpset ülevaadet sellest, ähm, kuidas neid instrumente peaks kasutama ja kuidas neid on kasutatud ning tahaksin teada, millised kulud on õigustatud. ja praegusel hetkel on niimoodi, et äh, ainult äh, sobivad pangad või finantsinstitutsioonid võivad äh, osaleda selles tegevuses, vähemalt nii tõlgen seda mina. isegi Euroopa Kohus on ähm, Äh, on teinud komisjonile selle juhtimisviisi üle etteheiteid. arvan, et tegutsete äh, lähtudes headest äh, eesmärkidest ja kokkuvõttes on tegemist võimendiga, et pangad suuremat kasu saaks ja seda tahan ma sügavalt hukka mõista tegelikult peaks see, see raha minema ettevõtetele arengule mis peaks olema jätkusuutlik, muidu me lihtsalt äh, äh, kordame seda üle, seda minevikus äh, tehtud vigu ja suurt, tekitame suuremat finants, finantsspekuleerimist <clears throat> ootan komisjonilt samuti vastuseid, mitte ainult teid, proua esimees. aitäh, järgmisena härra Ope aitäh, proua esinaine ning aitäh, proua Ivanova. väga huvitav oli kuulata teie ettekannet, teie soovitusi ja kommentaare. olin ise kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist vahetult osaline rahastamisvahendite kasutamisest ning olen neid ise kasutanud. uudiseks mulle oli, et te ütlesite, et ainult kaks protsenti oli eraraha, mida kasutati. ent kui ma õigesti mäletan, siis ei nõutud ka selle kasutamist, näiteks minu riigis Leedus ei olnud niisugust äh, lisanõuet kaasata erainvesteeringuid. kui me räägime äh, ringlevatest projektidest, siis peaks äh, neil olema prioriteet ning äh, neil peaks olema kergem konkureerida teiste projektidega teine asi, eri riigid korraldavad tõukefondide kasutamist erinevalt. Leedus näiteks ja teistes Balti riikides on meil tsentraliseeritud süsteem. meil on ainult üks piirkond. ning kõik omavalitsused ja kogu avalik sektor osalevad tõukefondide kasutamises ühe ühtse regioonina. kas te saaksite öelda meile, mis riigid said rohkem kasu tõukefondidest? kas need, kes rakendasid regionaalpoliitikat või need, kes seda ei teinud. ning mind huvitaks väga ka teada rohkem natukene Leedu positsioonist selles kontekstis, kas Leedu on, on hästi suutnud ära kasutada nende fondide raha ning mis probleemidega Leedu silmitsi oli? mina usun, et vähem arenenud riikides on tegemist peamiste rahastamisvahenditega, sellepärast et vähem arenenud riikides ei ole oma vahendeid, see tähendab, et investeeringute raha ja, ja laenud on, on ainsad allikad, mille põhjal saab midagi teha. ning äh, midagi teha nii, et see ka mõju avaldab. millest ma puudust tundsin teie ettekandes, oli hea halduse käsitlus mis riikides on teie hinnangul kõige parem, äh, paremad haldusmeetodid kasutusel? keskvalitsus ja piirkondlikud võimuorganid teevad reeglina koostööd, et jõuda parima äh, juhtimise metoodikani, nii et ma hea meelega kuuleksin teie analüüsi selle kohta, mis riikides kasutati raha kõige paremini. selleks, et meil oleks võimalik neist eeskuju võtta ja nendelt hea tava kohta infot saada. me mõtleme praegu juba uuest rahastamisperioodist, aga see on juba alanud ning tõenäoliselt palju me selle vältel muuta ei jõua, ent hakkame praegu juba mõtlema perioodile, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend. siis tulevad uued reeglid ning võiksime mõelda nende muutmisele, sest praeguse perioodi vältel me eriti midagi muuta ei saa. sest et juba on avaldatud öö, osad riigihanked ning öö, välja kuulutatud projektid. taristu projektide osas peaks regioonid olema vabad selle raha kasutamisel. härra Koda. aitäh! aitäh, proua esinaine, aitäh, proua Ivanova, teie ettekande eest, mis annab meile võimaluse pidada maha mõttevahetus selle kohta, mida, missugune on siis see noh, tõukefondide kasutamise määr riikides, kes seda väga vajavad. me rääkisime juba sellest, et ühtekuuluvuspoliitika ei saa sageli piisavalt tähelepanu ning sageli inimesed eh, on teadmatuses sellest, et investeeringud, mis nende piirkondades tehakse, tulevad sisuliselt Euroopa fondidest. ja me üritame leida vahendeid, mis võiksid suurendada ühtekuuluvuspoliitika nähtavust inimestele. liikmesriikides kuuskümmend protsenti avaliku sektori investeeringutest tegelikult äh, finantseeritud Euroopa rahadest. samas on riike nagu Rumeenia näiteks, kes ei, ei suuda siin oma ülesannete kõrgul, kõrgusel püsida ning piisavalt kasutada neid Euroopa rahasid. kas te ei mõtle, et siin peaks korraldama hea tava levitamist äh, ka kontrollikoja poolt? selleks, et parandada olukorda iseäranis riikides, kes on silmitsi raskustega. Need pingutused peaksid olema, nendega peaks kaasnema ka lihtsustus. sest kuna kardetakse Kontrollikoja kontrolli, siis paljud riigid ei taha endale elu keeruliseks teha, sellepärast et menetlused muutuvad enne protsessi lõppu ning see ei muuda asja mitte lihtsamaks liikmesriikidele, vaid vastupidi järelikult oleks vajalik, et isegi komisjoni tasandil juba leitaks teisi võimalusi selleks, et liikmesriigid ei peaks sattuma järjest keerulisematesse olukordadesse, kui näiteks toimub valitsuse vahetus või kui muudetakse tingimusi, et meil peaks olema ühtne skeem Eh, nende fondide kasutamiseks ja seda ei tohiks muuta. see lihtsustaks raha kasutamist ning soodustaks seda, sest minu arvates ei ole normaalne, et menetlused Rumeenias, Bulgaarias ja Saksamaal on erinevad, kui me räägime samade fondide kasutamisest. nii et eh, minu meelest oleks vajalik levitada head tava riikidesse, kus eh, on probleeme. aitäh, härra Novakov! aitäh, proua Ivanova, teile ettekande eest ning äh, väga asjaliku aruande eest, mis meid muidugi ei üllata. tahaksin läheneda asjale natuke teisest küljest seoses rahastamisvahenditega. arusaadavalt on Kontrollikoja ja üldiselt kontrolli teostavate institutsioonide lähenemine finantsvahenditele ja nende loomisele on erinev äh, võrreldes lähenemisega toetustele, sest nad on erinevad. kui meil oleks võimalik kasutada kiiremaid äh, auditeerimismenetlusi, kas oleks võimalik äkki seda head tava laiendada ka toetustele, sest äh, väga palju bürokraatiat tuleneb, no ma ei tahaks öelda kontrollikojast, aga ütleme laiemalt auditi institutsioonidelt et kuidas meil oleks võimalik neid häid tavasid äh, rahastamisvahendite valdkonnast rakendada laiemalt, sest me nägime, et uute vahendite auditeerimine on palju kiirem ja palju tõhusam. võib-olla saaks seda kasutada ka toetuste valdkonnas, aitäh! aitäh ja viimasena proua Rodriguez. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitá-la pela recondução à presidência desta Comissão. Uh,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 podem servir ou não às zonas menos desenvolvidas. Nós sabemos que elas são, eles são mais aplicados às zonas mais desenvolvidas. Uh, eh, outra... kuidas oleks neid võimalik kasutada vähem arenenud piirkondades? ja veel üks küsimus, ma olen Portugalist ning eh, Portugalis on öö, eh, olukord niisugune, et kohaliku, kohalikul omavalitsusel ei ole võimalik pöörduda panga poole kaasrahastamise saamiseks. kuidas lahendada seda dilemmat? näiteks eelneval nädalal rääkisin Madeira omavalitsuse esindajaga ning ta ütles, et tal ei ole võimalust kasutada kõiki neid vahendeid, mida oleks põhimõtteliselt võimalik kasutada, sellepärast et eh, neil, et ees on seadus, mis keelab laenu võtmise pangast. mida teha siis? et ääremaa piirkonnad, millel on eristaatus lepingute alusel, artikkel kolmsada nelikümmend üheksa, kellel on keelatud eh, kas-, võtta laenu kaasfinantseerimiseks, mida siis teha? aitäh, head kolleegid! proua uh, Rachel Lankry saab nüüd sõna. aitäh, austatud liikmed, tänan selle väga huvitava arutelu eest ning võimaluse eest sõna võtta. nagu te teate, on komisjoni seisukoht, et finantsvahendid, rahastamisinstrumendid on väga tõhus vahend Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks eriti olukorras, kus avaliku sektori vahendeid on vähem ühtekuuluvuspoliitikas. ning äh, selles plaanis on meil väga hea meel näha, et viidi läbi niisugune tulemusaudit rahastamisvahendite osas. eriti tuleb rõhutada, et siin toodi välja väga paljud olulised õppetunnid, mille me peaksime ammutama kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodist ning mida me peaksime jälgima juba praeguses rahastamisperioodis. ning äh, lisaks, et teie komisjon on on mänginud olulist rolli reeglite väljatöötamisel selleks perioodiks. mõned näited, esiteks vajadus tõenduspõhise otsustusprotsessi järele ning ennetavate hinnangute äh, kohta, samuti ka võimendusmäära osas ja mm, ringlusprojektide osas. teiseks, väga oluline, et oleks rohkem võimalusi juhtimisasutustele ning lihtsamaid võimalusi, iseäranis neile, Äh, asutustele, kellel on kogemusi vähem ning ning siin loeti vaja, vajalikuks seda juhtida nõndanimetatud off-the-shelf valmis äh, vahendite vormis. ning perioodi vältel tuli esitada aruanne kõigi aspektide kohta, näiteks mil määral oli kaasatud erasektor ning missugused olid juhtimiskulud ja tasud ning äh, Äh, lõpetuseks oleks tulevikus väga oluline suurendada haldusasutustele tehtavad maksed, siduda need tehtud väljamaksetega ning arvestada ka rahade juhtimise eest makstud tasusid. nii et äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodiks on, on need asjad kirjutatud juba uutesse reeglitesse lähtuvalt eelmise perioodi kogemustest. tahaksin viidata paarile konkreetsele aspektile, mida puudutab, puudutab mitte ainult aruanne, vaid ka komisjoni liikmete tänased küsimused. esimest juba puudutas proua Elianti, et nimelt lõppkasutajatele makstud raha määr. arvestades, et andmeid oli meil ainult kaks tuhat neliteist aasta lõpuni, on paratamatu, et äh, see maksete määr oli märksa väiksem kui varem. kaks tuhat viisteist lõpuks on see määr juba seitsekümmend viis protsenti ja märgid käesoleva, eelmisel aastal on, on väga positiivsed ja varsti saame selle kohta infot. Äh, seotud sellega on ka küsimus andmete kättesaadavusest äh, halduskulude ja tasude osas, erasektori osaluse osas, ning siin ei ole meil kogu andmete pakki koos, sellepärast et Äh, haldusasutused kaks tuhat ei ole pidanud seda informatsiooni veel esitama. kui vaadata, kui vaatame neid äh, halduskulusid ja tasusid, siis on komisjon siiski seisukohal, et see määr on natuke erinev äh, Kontrollikoja märgitud määrast, sest Kontrollikoda on arvestanud väljamakseid lõppkasutajale, aga kui me vaatame väljamakseid selle vahendi raames, siis tuleb see määr umbes üks protsent aastas ja see ei ole äh, ei, ei enam nii negatiivne võrreldes erasektoriga. võrreldes, kui me räägime erasektori osalusest, siis komisjon on päri sellega, mida ütles komisjoni liige, kes märkis, et erasektori osalust ei nõutud ning see ei olnud ka rahastamisvahendi eesmärk, erasektori osaluse tagamine. nagu õigusega märgiti ning nagu seda ilmselt täna hommikul edasi käsitletakse, on rahastamisvahendid ühtekuuluvuspoliitikas vahendid, mille eesmärk on tagada ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamine. mis tähendab, et osade vahendite puhul on erasektori kaasamine oluline eesmärk, teiste puhul aga mitte. näiteks ütleme, Poolas on meil eh, linnastu arendamise fondid, kus eh, nõutakse erasektori osalust, aga ometi on nende peamine eesmärk parandada linnakeskkonda ning eh, sotsiaalsfääri olukorda toetust saavates linnades meil on aga näiteid ka väga kõrge erasektori osalusega äh, valdkondadest ja meil on juhtumiuuringud väljas oma oma veebilehel ja seal võivad kordajad olla isegi kuni kakskümmend üks, nii et kõik sõltub liikmesriigist ning äh, fondide eesmärgist. mis puudutab projektide ringlemisest, siis äh, seda ei, ei kavandatud analüüsida pa,, paljud fondid näitavad, nende puhul on juba näha, et fondid, et raha ringleb. aga osade puhul ei ole see ringlus võimalik äh, selle rahastamisperioodi vältel. enne, kui ma kokku võtan oma sõnavõtu, kuna küsiti konkreetselt ka võimenduse, võimenduse kohta ja selle definitsiooni kohta, tahaksime märkida, et äh, nagu tõenäoliselt kursis olete, üritab komisjon lähtuda sidusast võimendus, võimendusmõju definitsioonist vastavalt finantsmäärusele. ehk sisuliselt tege-, tegemist on rahaga, mis jõuab abikõlblike kasusaajateni ja see summa jagatakse Euroopa Liidu äh, panustatud rahaga komisjon rõhutab, et just see on õige metoodika, sellepärast et vastasel juhul ei ole võimalik äh, võimendustegurit hinnata samuti kõigi rahastamisvahendite osas, millesse Euroopa Liit raha süstib. tulevikus, kuna aruandluskeskkond paraneb, kui me soovime vaadata, palju avalikust sektorist äh, rakenduskavadesse raha läheb, nagu Kontrollikoda on osutanud, siis äh, on see võimalik, sellepärast et vastavad arvud hakkavad tulema haldusasutustelt ning meie kokkuvõttes hakkavad need ka sisalduma. ent võimendustegur ise eh, loomulikult peaks olema defineeritud viisil, mis eh, tagab selle ühtse mõõtmise võimaluse. kontrollikoja liige märkis, et, eh, et on tehtud mitmed soovitused, komisjon kavandab juba viieteistkümnest kümne soovituse osas, millega me nõus olime, meetmeid ning äh, meil oli väga hea meel, et positiivselt hinnati kulutõhusust ning lisaväärtust ning äh, edasiminekuid võrd-, võrreldes eelmise perioodiga ning rõhutame, et kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodi õppetunde ei tohiks unustada ning rahastamisvahendite äh, kasutamine ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks on oluline. aitäh, proua Ivanova! Teile on esitatud rida küsimusi ning me ootame nüüd teilt vastuseid. aitäh! lubage ma täna kõigepealt komisjoni liikmeid nende huvitavate küsimuste eest, mis näitab, et komisjonil on suur huvi selle teema vastu ja see on meile väga positiivne, sest see aitab meil edasi arendada oma mõtlemist tulevaste auditite osas ja meie edasise töö osas Äh, mõne küsimusega oleme siin juba edasi liikumas, aga nüüd konkreetsete vastuste juurde. kõigepealt proua Maletis küsis takistuste kohta rahastamisvahendite rakendamisel eri liikmesriikides. tõesti, siin oli rida konkreetseid probleeme, ma võin tuua näite sellest, millest me saime teadlikuks erinevates liikmesriikides eh, intervjuude käigus. nimelt, et erasektori investorid ei soovinud investeerida rahastamisvahenditesse, sellepärast et regulatsioon, riigihanked, riigiabi, kõik see oli liiga keeruline ning rahastamisvahendeid eh, peeti liiga reguleeritud raha saamise võimaluseks komisjon on seisukohal, et üheks võimaluseks erasektoreid, erasektorit kaasata oleks eeliskohtlemine. see on üks küsimus, mida me oma aruandes hindasime ning äh, analüüsisime neid, seda eeliskohtlemist ning leidsime, et et piisavalt ei olnud siin komisjonipoolseid juhendeid, kuidas korraldada ERDF ja ESF rahastamisvahendite osas seda eeliskohtlemist ning äh, lisaks puudus ka konkreetne äh, Äh, õige õiguslik alus, kuidas kontrollida selle eeliskohtlemise, kuidas seda eeliskohtlemist äh, kontrollida ning kuidas selle, see oleks defineeritud ning kuidas peaksid olema jagatud riskid. sest ähm, juhtumid, mida me kontrollisime, näitasid, et sisuliselt kõik riskid äh, kanti komisjonile edasi, samas erasektori panus oli suhteliselt madal nii et eh, need on asjad, mida, millega on tegeletud praeguses eh, rahastamisperioodi regulatsioonis, aga aga igal juhul komisjonipoolseid juhendeid peaks olema rohkem, sest kui need juhendid oleksid olnud eelmisel perioodil, siis usume me, et eh, tõenäoliselt oleks rohkem erasektori investoreid osalenud nendes nendes programmides. edasi küsisite, kas äh, peaks pigem suurema, suurendama rahastamisvahendeid või toetusi, äh, seda küsisid ka teised komisjoni liikmed. siin on tõenäoliselt tegemist küsimusega, mis äh, on seotud järgmise punktiga teie päevakorras. meie aruande eesmärgiks ei olnud võrrelda rahastamisvahendeid ja toetusi, sellepärast et neil mõlemal on oma puudused, oma eelised ning võib paista, et äh, mõnedele teist, et see aruanne on väga negatiivne, aga tegelikult me aruandes ütleme, et need rahastamisvahendid võivad paremini sobida äh, oma, selle eesmärgi saavutamiseks, millest siin juttu on, kui äh, need probleemid kõrvaldatakse, millele me tähelepanu juht-, juhime ja kui need õppetunnid arvesse võetavad. ja eks me näeme järgmist või praegust, et rahastamisperioodi analüüsides, kuidas komisjon on lahendanud need küsimused. härra Berinski tõstatas terve rea küsimusi, väga olulisi küsimusi. võib-olla kõige olulisem nendest minu jaoks on see võime, võimenduse mõõdik või määr. komisjon on just öelnud, kuidas nemad seda näevad, meie arvamus on kirjas aruandes, oleme endiselt seisukohal, et finantsmääruse sisalduv definitsioon on liiga hägune ja me peame selgelt määratlema mõju, riikliku finantseerimise, Euroopa Liidu finantseerimise mõju projektide toetamisel ning eh, seetõttu me ei ütle küll, et see peab kindlasti olema OECD metodoloogia või metoodika, vaid lihtsalt, et see peaks olema objektiivsem metoodika ning üks konkreetsem näide, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, sest eh, mult paluti ka konkreetseid näiteid kui me vaatame kasti number seitse, seal tuuakse äh, aruandes, seal on näide Prantsusmaal ühest projektist, äh, kiirraudtee projektist ning kaks võimendusmäära on siin ära toodud, kahe metoodika põhjal arvutatud. komisjoni metood, metoodika põhjal on see võimendusmäär kolmkümmend üheksa, OECD metoodika põhjal oleks ainult üks. nii et äh, noh, me ei ütle et üks on õige ja teine on vale. aga te saate ise oma järeldused teha. ka aruandest näete, võite lugeda üksikasju, see on üks näide, mis minu jaoks tõstatab rea küsimusi seoses kordaja mõjudega või kord, kordistusmõjuga komisjoni lähenemise puhul härra Berinski küsib samuti, kas oleks võimalik tuua välja erinevusi riigiti ning äh, sama soovis, soovisid ka mitu teist liiget riigipõhiseid hinnanguid ning ma pean siin taaskord ütlema, et äh, et te teate ilmselt väga hästi, et meid küsitakse mitte ainult selle aruandega seoses, vaid ka iga-aastase aruandega seoses, kas me saaks äh, tuua välja hinnangud liikmesriikide kohta eraldi ja siin peame ütlema, et et me ei anna hinnanguid liikmesriigiti, tegemist on praegu üldise hindamisega komisjoni tehtu kohta. meil on mõned konkreetsed näited, aga meie oleme lähtunud ikkagi põhiliselt komisjoni tegevusest ja käisime kohal ainult Slovakkias. aga ka Slovakkia kohta ei ole riigipõhist hinnangut ja nüüd võimendusmäär loomulikult, härra Berinski, võib mu-, muutuda sõltuvalt regioonist, sõltuvalt rahastamisvahendist, sõltuvalt äh, rahastamisperioodist, see võib olla erinev, sõltuvalt kõigist nendest asjaoludest. oluline aga on, missugust metoodikat kasu-, kasutatakse selle arvutamisel edasi te küsisite raha kohta, mida juhib EIB ja mida juhib EIF. mitte ainult nende kahe puhul, vaid ka eri, teiste eri rahastamisvahendite puhul võivad kulud olla erinevad. ja me ei, me ei, oma aruandes ei ütle, miks mõned kulud on suuremad, miks on, teised on väiksemad. loomulikult võivad osad vahendid olla seotud suurema riskiga. nii et äh, selles mõttes oleks teatud osas võimalik neid kulusid põhjendada, aga mida me ütleme, kulude proportsioon võrreldes väljamaksetega lõppkasusaajale on probleem ja ekstreemsetel juhtudel kakskümmend kaheksa miljonit vist maksti välja halduskulude ja tasudena ja neli miljonit jõudis lõppkasusaajani. Te küsisite, miks ainult kuuskümmend protsenti on informatsiooni esitanud. probleem on selles, et, ja see on probleem õigusliku alusega, et see ei olnud kohustuslik ning selles mõttes on mul hea näha edasiminekuid äh, praeguseks rahastamisperioodiks ja see oli ka üks meie soovitusi, et eh, info esitamine peaks olema kohustuslik liikmesriikidele ka halduskulude ja tasude osas ning eh, seda on arvesse võetud praeguses perioodis. nüüd, te tõstatasite selle suure eh, ühtekuuluvuspoliitika küsimuse ning rahastamisvahendite sobivuse küsimuse, kas nad on olulised ühtekuuluvuse edendamisel nagu ma ütlesin vastuseks eelmisele küsimusele, ei ole asja mõte siin öelda, kumb on parem, rahastamisvahendid või toetused, mõlemal on oma tugevad küljed. kui me aga vaatame väga lihtsalt seda hinnatud proportsiooni ERDF-i ja ESF-i osas rahastamisvahendite proportsiooni, siis oleks see umbes kümme protsenti, umbes. mis ei ole väga suur proportsioon siis perioodis kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mida, mis siis tuleb läbi rahastamisvahendite. küsimus ongi nüüd teile, otsustajatele et kuidas seda tulevikus kujundada, kuhu poole asi peaks liikuma. meie näeme olulisena seda, et tuleb arvesse, tuleb õppida tehtud vigadest eelnevatel rahastamisperioodidel ning need puudujäägid, millele me tähelepanu juhime oma aruandes, ei ole toodud välja viitega konkreetsele piirkonnale ja ajale. meil hinnati ka rahastamisvahendeid ehm, VKE-de osas, mikrofinantseerimise osas, põllumajanduspoliitika valdkonnas ning ning sisuliselt me näeme end paljude puhul nendest enam-vähem sarnaseid probleeme. et see oli laiem. järgmine küsimus oli härra Van Miltenburgilt, see puudutas tasakaalu, millele ma juba vastasin, aga te küsisite ka turuvajaduste hindamise osas, nüüd on eelnev hindamine kohustuslik. ent sõltumatut kontrolli veel ei nõuta, aga meie leiame, et seda tuleks nõuda, sellepärast et siis on see hinnang ikkagi objektiivne. turuvajaduste hinnang ning siin on pall komisjoni väljaku poolel, et kuidas edasi liikuda, aga meie seisukoht on, et see aitaks vältida olukordi, kus on läbi viidud küll turu-uuring, aga see uuring äh, on kas ülehinnanud või alahinnanud tegelikke vajadusi. edasi te tõstatasite küsimuse võimendusest ning äh, ma juba rääkisin sellest ja komisjon rääkis sellest, ma seletasin, miks meie jääme oma seisukohale, tulemused eri piirkondades, küsimus, mida meie aruanne ei käsitle, mis puudutab tulemusi või õigemini õiguspärasust, peaksime viitama iga-aastasele komisjoni tegevusaruandele, mis toob välja eh, veamäärad liikmesriigiti nii et meie aruandes ei ole eh, liikmesriigiti esitatud eh, tulemuslikkuse hinnangut. riskiprofiilid, millele viitas proua D'Amato ning vajadus kaasata rohkem erainvestoreid, see ei olnud eh, juriidiline kohustus eelmisel perioodil ja kas see oli tõhus kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodil, no ma usun, et tulemused, millest ma rääkisin, need neli nõrka kohta näitavad, et et mitmes plaanis oli nende rahastamisvahendite tõhusus piiratud. mis puudutab äh, tõhusust, siis me seda antud aruandes ei hinnanud, aga mikrofinantseerimise ja mikroettevõtjate toetamise vahenditega seoses nende hindamisel jõudsime järeldusele, et toetus oli tõhus, aga selle rakendamise ulatus ei olnud piisav, sellepärast et ei jõutud kõigi rühmadeni, eriti nende rühmadeni, kes oleksid seda toetust väga vajanud. see on järeldus meie teisest aruandest. tõhususe osas usun, et arvud räägivad ise selgelt, et kui ainult kaks protsenti erasektori äh,, oli siis erasektori rahastust siis on kindlasti siin ruumi areneda. mis puudutab riskide hindamist, siis äh, rääkisin juba eeliskohtlemisest, see on üks võimalusi, kus komisjon saaks paremaid juhiseid anda liikmesriikidele, et kuidas paremini neid riske hinnata. et komisjon ei peaks liiga palju riske kandma ilma Äh, sobivate eeliskohtlemislepinguteta. härra Roope küsis äh, erasektori rahastamise kohta ainult kaks protsenti, nagu ma seletasin, ei olnud see samas kohustuslik nõue ning tahaksin samuti öelda, et rahastamisvahendid ei ole ise projektid, nad on eelarvevahendite kohaletoimetamise viis ja eelarvete toetamise viis ning nad ei näe ette konkreetseid tingimusi selle raha kasutamiseks. ükski, ühegi liik-, liikmesriigi hindamine ei toimunud üksnes rahastamisvahendite pinnalt või äh, kasutamise määra pinnalt. aga ma võin teile öelda, et me, meil on koostamisel eriaruanne, mis konkreetselt vaatab seda kasutamise määra ja et üks teise koja kolleeg on, kes sellega tegeleb ja kui te soovite, ta hea meelega tuleb teie komisjoni ja räägib sellest. Te küsisite positiivsete näidete kohta. meil ei ole liikmesriikide pingerida tehtud, aga üks hea näide tegelikult Leedu kohta on selles aruandes. see ei ole seotud küll külaskäiguga Leetu, seda meil ei olnud, aga hea näide puudutab äh, fondi suuruse allapoole kohendamist, arvestades turuvajadusi, sest Leedus alguses eh,, turuvajaduste hindamise põhjal leiti, et on vaja seda raha vähendada, mis eraldatakse, ning seda tegi haldusasutus ning me üritame juhtida tähelepanu ka headele näidetele oma aruannetes, nagu te näete, mitte, mitte ainult välja tuua negatiivset. ja üritan teha lühemalt, härra Buda küsis taaskord kasutusmäära kohta, nagu ma ütlesin, selle kohta tuleb eraldi eriaruanne käesoleva aasta, käesoleval aastal veel. mis puudutab veamäära, siis paari sõnaga võiksin seda puudutada, kuigi see jääb käesoleva aruande raamest välja, ent on ilmselt oluline äh, kuuenda peatüki aastaaruandega seoses. ning äh, see on endiselt liiga kõrge, viis koma kaks protsenti. see on natuke langenud võrreldes eelmise aastaga, aga aga on endiselt olulisuse lävendist kaks protsenti kõrgem. ja põhilised äh, vea, vigade allikad on mitteabikõlblikud kasusaajad, mitteabikõlblikud projektid, riigihanke reeglid ning siin on lihtsustamine väga oluline. sest eriti lihtsustatud kuluvalikud võimaldaksid äh, vähendada vigade määra. härra Novakov rääkis rahastamisvahenditest ja toetustest ning äh, sellest, kas oleks võimalik rahastamisvahendite valdkonnast head tava kasutada toetuste rakendamisel. meil on tegelikult komisjonile esitatud üks soovitus sellega seoses, nimelt viia läbi võrdlev analüüs rahastamisvahendite ja toetuste osas komisjon paraku seda vajalikuks ei pidanud, aga me jätkuvalt toome selle soovituse uuesti välja kõigis eriaruannetes sarnastel teemadel ja lõi-, loodame, et komisjon lõpuks ikkagi näeb vajadust niisuguse analüüsi koostamise järele. ning viimane, kuigi mitte kõige vähem oluline küsimus puudutas haldustasusid ja kulusid kuidas rahastamisvahendeid oleks võimalik äh, vähem arenenud piirkondades paremini kasutada. see sõltub liikmesriikidest, meil oli kolm liikmesriiki, kes üldse ei kasutanud kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodil rahastamisvahendeid ERDF-i ja ESF-i osas. Äh, Iiri, Horvaatia ja Luksemburg, aga nad kasutasid teisi keskselt juhitud rahastamisvahendeid, nii et liikmesriigid saavad ise oma vajadused määrata, oma eesmärgid ja oma sihid. komisjon saab äh, aga tagada paremad juhendid, näiteks ütleme, eeliskohtlemise võimaldamisel, millest ma rääkisin. ning äh, teised aspektid ka, äh, eriti olukorras, kus liiga palju raha eraldatakse. nii, kas ma olen, olen suutnud jääda oma aja piiridesse, aitäh! tänu, proua Ivanova, selle eest, et külastasite meie komisjoni ja arutelu oli väga huvitav. me jätkame samal teemal, sest eh, Regi eh, komisjon teeb tööd omaalgatusliku raportiga, mille autor on härra Novakov ja see puudutab eh, siis rahastamisvahendite määratluse. <clears throat> ja arvan, et meie arutelu on, oli väga huvitav ning Äh, lõppsõna veel. soovisin tänada äh, kõiki teid ennast ja teie äh, kolleege arutelu eest ning sooviksin ähm, veel kasutada juhust, soovin öelda, et ka meie koda, mis tegeleb struktuuri ja ähm, ühtsusfondidega, soovib rääkida sellest, millega me tegeleme meil on äh, väga palju mm, äh, uusi huvitavaid raporteid finantskorrektsioonide kohta, mis võiks teile samuti mm, huvitavad olla, nii et oleme valmis äh, siia tulema ja teiega seda teemat arutama. suur aitäh teile, aitäh ning äh, olete alati teretulnud meie komisjoni. soovin teile kõike head, ilusat päeva ning äh, jätkame nüüd äh, päevakorras uue punktiga, nagu ma seda mainisin, meie komisjon äh, otsustas kasutada juhust äh, koostamaks algatusraporti, mis puudutab rahastamisvahendeid ja õigeid rahastamisvahendite kombinatsiooni Euroopa piirkondadele. raportöör härra Novakov ja ta esitas esialgsed äh, seisukohavõtud juulis äh, ning äh, arvamused esitavad eelarvekomisjon ITRE ja AGRI. hääletus toimub märtsikuus ning muudatusettepanekud tuleks esitada kolmekümne esimeseks jaanuariks. ja nüüd annan ma sõna härra Novakovile, aga enne seda Äh, sooviksin kuulajatele öelda, et me läks esimese päevakorra arutamiseks äh, pisut kauem, nii et meie, mm, meie äh, õpikoda al, <clears throat> al, alustab oma tööd kell üksteist, härra Novakov. suur tänu teile, esimees. kui te ootate nüüd, et see raport äh, on midagi magistritööd, annast siis te saate valusa pettumuse valiseks, sest äh, ajalugu ja ajaloo ja majandusraamatud sisaldavad äh, andmeid ja aastaarve, aga meie oleme siin oma väärtuste pärast ja üks väärtustest, mis meil on kõigile omane, on väga uus, mis puudutab investeeringuid kuid mitte ja mitte kulutamist, vaid investeeringuid. ning äh, äh, selle ega äh, äh, selle oluline osa on äh, ühtsuspoliitika, millega on seotud viis erinevat fondi kuid mitte ainult, me tegeleme kõigi finantseerimisvahenditega Euroopa regioonide jaoks kõik need raportid, mida ma lugesin ühtsuspoliitika kohta Euroopa Komisjoni poolt, Euroopa Investeerimispanga poolt, näitavad ühte selget sõnumit. me võiks, äh, võiks äh, ühtsuspoliitika äh, kasutada selleks, et rünnata populismi, meil on olemas selleks kõik võimalused, sest see on olnud väga tulemusrikas poliitika meil ei ole vaja lisatõendeid. loomulikult on vaja, võimalik veel paremini teha asju, kuid äh, meil peab olema ka piisavalt eneseusku, et seda teha. viimasel programmeerimisperioodil ühtsuspoliitika investeeris äh, peaaegu kolmandik triljonit eurot Euroopa regioonides. Euroopa Investeerimispank üksinda äh, andis eh, nelikümmend protsenti Euroopa eh, võim-, eh, investeerimisvõimest, ma pole kunagi midagi sellist näinud, selle programmi rahastusperioodi vältel annab Euroopa kuuskümmend koma kolm miljardit nendele piirkondadele, see on enneolematu ja sellepärast ma ütlen, et meil on kõik võimalused selleks, et kaitseseisundist rünnakuseisundisse minna ning see raport tegelebki sellega, ma räägin sellest, millised on mündi mõlemad pooled. kas te istuks lennukisse, millel ainult mootor, üks mootor töötaks? muidugi mitte, mina ka mitte. ja küsi, mis võtmesõna selles raportis, see on tasakaal. meil on vaja mõlemat, kuid see aga, siin on üks väga suur aga Ehm, meil on juba õppetunnid eelmisest äh, rahastusperioodidest ja seda me näe-, seal me näeme kõigest ühte, praegu on aeg kätte jõudnud tegutseda, on aeg ähm, lahendusi leida ja kui me õige hetke maha magame, jääb, äh, jääb liialt hiljaks. raport on väga õigesti ajastatud. mitmeaastased finantsraamistiku üle hakatakse läbirääkimisi pidama kahe tuhande kahekümne aasta äh, äh, perspektiivide järgset perioodi hakatakse ette valmistama. seega on meil kõigil võimalus anda oma, oma panused, leida oma lahendused. lisaks sellele eh, on ka omnibussi hetk kätte jõudnud, nii et see on tõesti kõige parem ajastus, mida selle raportile oleks võinud soovida millised on võtmepunktid sellest raportist, nagu ma seda ütlesin, meil on vaja tasakaalu, nagu seda juba raportis on öeldud, mõningates piirkondades on vaja toetusi, võetakse toetused hästi last-, vastu, väga reeglipäraselt, mõningates teistes riikides jälle eh, osatakse väga hästi tööd teha finantsinstrumentidega me ei eh, saa süüdistada eh, riike, kes eh, ei oska väga hästi oma instrumente käsutada. me ei saa kõrvale jätta neid piirkondi, kellel on vaja toetusi, et oma taristut näiteks üles ehitada. Pole sellist finantsinstrumenti, mis äh, Äh, asendaks äh, näiteks äh, kõnniteede ehitamist, lasteaedade üles ehitamist või veepuhastusjaama üles ehitamist. me ei saa leida kõigile sobivat mudelit. üks menetlus, üks suhtumine selle riigi, iga riigi poole praegu on meil erinevad regioonid, erinevad võimalused, erinevad kohalikud omavalitsused, erinevad keskkonnad, erinevad poliitikavaldkonnad ja nii edasi. niisiis äh, siin peame vaatama seda, kas tehakse korralikult tööd finantsinstrumentidega, toetame neid, et äh, nad jätkaks oma tööd äh, üritame välja selgitada, millised on probleemid riikidega, mis ei tee oma tööd hästi ja ähm, milline on siis lahendus? ma tean, et me ei saa tehnilist abi osutada kõigile neile, kes soovivad häid projekte koostada finantsinstrumentide abil. kuid äh, ma ei ütle, et me kõikidesse äh, Euroopa piirkondadesse äh, saab abi saata, tehnilist abi, aga samas saab soovitada äh, Ähm, suhtumist äh, muutmist. kui äh, näete, kuidas äh, saame vaadata, kuidas toimivad sellised asjad liikmesriikide tasandil ja ausalt öeldes finantsinstrumentide puhul isegi keel on barjääriks me ei ole eriti tuntud eurooplaste seas kiirete ja lihtsate menetluste ülesehitamisega, nii et me ei saa eh, oma pead liiva alla peita. nagu ma juba ütlesin, me, vanaks jäänud reeglid enam ei kehti mõningatel puhkudel teatud poliitivaldkond, valdkondade juures äh, äh, on äh, näiteks toetused osa finantsinstrumentidest, teine osa finantsinstrumentidest on lihtsalt toeks. meil on ka selliseid projekte, mida saab ainult finantsinstrumentidest rahastada. see on ainult esimene samm edasi nii et kui meil on vaja lennukeid kahe mootoriga, meil ei ole kasutada ainult ühte või teist, sest äh, muidu lennuk läheks tasakaalust välja. ma äh, rääkisin, äh, millised on prioriteedid minu jaoks, lihtsustamine, sünergia, tehniline toetus ja peame kiiresti tegema kõik midagi selleks, et äh, et äh, aega enam ei äh, läheks kaduma. ning äh, tahaksin öelda ka seda, et investeerimispank, komisjon ja parlament on juba tegutsema asunud. kui me koostööd ei tee, kui me ei kaitse enda väärtuseid, siis oleme me surma mõistetud loomulikult äh, saame mõelda selle peale, kuidas paremini teha, aga mitte kiskle, kiselda selle pärast, mis, äh, mida edasi teha. see on minu võtmesõnum. Äh, tegutsegem koos, meil on vaja tasakaalu. tegemist on väga hea alusega edasiseks tegevuseks. aitäh teile, aitäh selle ettekande eest ning nüüd saavad sõnad variraportöörid, proua Rodriguez, teil on sõna Eh, suur tänu teile. kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri tema suurepärase töö eest. tegemist eh, on väga hea analüüsiga, väga hea kokkuvõttega meil on kokku võetud äh, nii toetused, äh, finantsinstrumendid kui muu, see on hea algdokument, sest äh, meil on vaja tõhustatud tegevust finantsinstrumentidega pärast kahe tuhande kahekümnendast aastat, meil on vaja sellist poliitikat, mis aitaks Euroopa Liidul oma eesmärke täita ja mis aitaks praeguse sotsiaalse ebavõrdsuse nii regioonide tasandil ära kaotada meil on siin oluline mainida ühtsuspoliitika eesmärke ja seda katalüsaatori rolli, mis ähm, äh, on äh, finantsinstrumentidel. see aitab koha peal äh, finantseerida selliseid projekte, millel ei ole piisavalt suurt kohalikku toetust selliste projektide elluviimine peaks olema ühtsuspoliitika eesmärgiks ja me ei, eh, ei saa jätta kõrvale selliseid, eh, selliseid piirkondi, mis pole piisavalt arenenud, piisavalt hästi juhitud selleks, et eh, toetusi vastu võtta. mis puudutab nüüd ühtsuspoliitikat, siis ei on vaja eelkõige nõuda, et investeeringutest äh, oleks ka mingisuguseid tugevusi, tulemusi. me peame mõtlema institutsioonide peale, mis on kodanike jaoks kõige olulisemad ja sektoritele, mis äh, on, ähm, millel on kõige suurem võimendusefekt, mis aitaks luua näiteks äh, näiteks rohkem töökohti, mis aitaks energiavaegust leevendada ja e, see oleks, e, e, selleks on oluline toetuda ka erainvesteeringute peale. toetused on, siin on mitmeid selliseid valdkondi, mis, kus just nimelt sotsiaalsed aspektid on see, mis eelkõige tuleks, mida eelkõige arvesse tuleks võtta. Need instrumendid peaks olema varustatud veel suuremate vahenditega teatud valdkondade jaoks, eh, eh, mis aitaks ka subsiidiume paremini vastu võtta, seda rõhutas ka raportöör. enamus sotsiaalfondidest eh, toetuste saadjaid on koolid, ülikoolid, vabaühendused ja nii edasi. ja meie jaoks on väga oluline, et meil oleks võimalik nendes valdkondades subsiidiumipoliitikat jätkata. ma kordan veel kord, et eh, tegemist on olulise hädavajaliku osaga meie ühtsuspoliitikast, mis aitaks olulisi projekte ellu viia raportöör rõhutas, et need toimivad paremini, paremini arenenud piirkondades, aga see tähendab seda, et peame paremini, tõhusamalt töötama väikese, teistsugustes piirkondades, kus on näiteks suur tööpuudus. peame tegema kõik selleks, et võidelda diskrimineerimise ja vaesuse vastu. see ju tegelikult ongi ühtsuspoliitika eesmärk, aitäh! jätkame nüüd äh, variraportööridega, aga ma tahaks äh, paluda teid, et äh, katsuks äh, olla napisõnalised, sest me oleme oma ajakavast juba kõvasti maha jäänud ja kell üksteist algab meil siin arutelu ja proua Tomašetš, suur tänu sooviksin tänada härra Novakit raporti eest ning olen nõus sellega, kui ta ütleb, et on väga palju erimeelsusi <clears throat> Euroopa Liidus äh, finants äh, investeeringute ja finantsinstrumentide osas äh, tegelikult sõltuvad, sõltub ju kõik sellest, kuidas liikmesriigid suudavad kontrollida neisse tehtavaid investeeringuid Eh, on oluline rõhutada ka seda, et finantsinstrumendid on edukamad paremini arenenud riikides, piirkondades, linnapiirkondades, eh, samas kui eh, toet-, teatud liiki toetused toimivad jälle maapiirkondades paremini. samas me ei tohi toetusi ära kaotada, sest see tekitaks tasakaalutuse Eh, finantsinstrumendid võivad olla seal lihtsalt eh, lisandiks. ma sooviksin tänada ka raportööri soovitusi selles osas, et eh, et on vaja teatud muudatusi sisse viia õigusloomes finantsinstrumentide paremaks vastuvõtmiseks ja kasutamiseks, näiteks üksteist temaatilist eesmärki ning makromajanduslik tingimuslikkus ja samuti ka teatud lahendused ja äh, teavitusmehhanismid äh, on võimalused, mis aitavad finantsvahendeid paremini kasutusele võtta. olen samuti lihtsustamisprotsessi poolt, aga protsess ise on väga keeruline ja äh, väga keeruline on fonde saada kasutajateni ja see äh, tõkestab nende kasutusele võtmist. meil on vaja mikrolaenusid, meil on vaja riskikapitali, garantiisid ESI fondi vahendeid, mis teeks äh, selliste toetuste kasutamise võimalikult lihtsaks. ma tahaksin ka suunatud toetuste kasutusele võtmist soovitada. eriti tuleb rõhk äh, panna VKE-dele, samuti ka äh, avaliku ja erasektori koostöö, samuti tuleb arvesse võtta liikmesriikide eripärasid, äh, kus äh, finantsturud ei ole äh, eriti arenenud. härra Takula, suur tänu ja palju õnne härra Novakovile. arvan, et olete esitanud väga tasakaalustatud raporti projekti, minu meelest tõesti suurepäraselt koostatud ja nagu seda minu erineva, eelnevates aruteludes on öeldud, peaks äh, olema finantsinstrumentidel võimendi toime, kui me võrdleme olukorda liikmesriikides, vaatame prioriteete, siis näeme, et äh, toetuste ja investeerimisvajaduste vahel on tühik ning äh, selle tühiku võivad täita kombineeritud kasutamine finantsinstrumentidega. mul on väga hea meel ka selle üle, et Te rääkisite ka sellest, et me ei tohi kõiki toetuse laene finantsinstrumentidega asendada, meil on vaja kombineerida pigem need mõlemad ja eriti oluline on see VKE-de jaoks. minu viimane punkt oleks see, et lihtsustus, reeglite lihtsustus on väga-väga oluline, nii et äh, Äh, see on kindlasti ka see teema, mida me arutame äh, veel tulevikus, kui muudatusettepanekud esitame. suur tänu. ma ei, äh, proua Michelli ja no Scarletti teenusega järgmine kõneleja, me oleme kõik nõus sellega, et ühtsuspoliitika peaks kasutama erinevaid toetuse finantseerimisvõimalusi ja pärast, eriti pärast ma, majanduskriisi Eh, eh, see eh, praegu on tekitatud kunstnik sõltuvus riigi abidest. meil on vaja eelkõige seda, et tegemist oleks läbipaistvate riskantsete toetustega. Nad peavad jõudma lõppkasutajateni, see, kes peavad raha võimalikult õigesti kasutama Eh, näiteks kas või eh, laen, garanteeritud laenude abil. praegusel hetkel eh, komisjon soo-, soovib kasutada aina rohkem riskifondide vahendeid, mille puhul aga riskimäär on väga kõrge. seda ei ole võimalik õigustada, Euroopa Kohus ütles seda ja, ja, ja rõhutas, et, et Eh, selliste fondide kasu, tegevuse kasutegur on palju madalam kui näiteks eh, riigifondide või riigiabide puhul. ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba tuvastati, et selli-, et, eh, et näiteks FASi ja FSC e puhul kasutati liialt riskantseid võimalusi ning kulud olid samuti liialt kõrged ja see võib tähendada, et tegemist on põhimõttelise probleemiga ja selline finantseerimismehhanism on tegelikult äh, arvesse võtmata jäänud äh, finants, äh, eelmisel finantsperioodil, seda ütles ka Euroopa Kohus. ei saa eeldada ka, et, et lihtsalt niisama tekib võimendi efekt, olukorda tuleb adekvaatselt hinnata me peame mõtlema selle peale, millised on meie ootused ja peaksime mõtlema ka selle peale, et ei kasutataks ohtlikke finantsinstrumente, mis võib tekitada ülimalt ohtliku spekuleerimismulli ja mis ei ole kellelegi kasulik ja eriti ohtlik võib olla see VKE-dele ja mikroettevõtetele, aitäh! Thank you, Mr Ropp. suur tänu, härra Roppe, palun. Teie võtate sõna variraportööri nimel, palun suur tänu teile. kallid kolleegid. see tekst on väga olulisel teemal, sest äh, ühtsuspoliitika ei äh, suuda kunagi kõigi piirkondade kõigile vajadustele vastu tulla, sellepärast on väga oluline, et me suudaks neid õigesti hallata. samas äh, tahaksin äh, pöörata tähelepanu olulistele aspektidele, millest tihtipeale vaadatakse kõrvale, äh, rääkides finantsinstrumentide kasutamist. nagu olete võib-olla kuulnud, <clears throat> tihtipeale on finantsinstrumente kritiseeritud neid ei ole piisavalt hästi suunatud, selle asemel, et finantseerida spetsiifilisi meetmeid, et ühtsuspoliitikat finantseerida, lihtsalt on suunatud vahendid spetsiifilistele toodetele, see võib olla seotud intressimääradega, aga võtmeprobleeme need igatahes ei lahenda, sellega seoses teeme üleskutse, et mõeldaks rohkem ka avaliku hüve peale ja eelkõige tuleks siin ähm, poliitilised küsimused lahendada, samuti ka äh, olla piisavalt läbipaistvad ja, äh, ja ka muud nõuded tuleb täita äh,. samas äh, tuleks selgelt öelda välja see, et finantsinstrumendid ei tohiks asendada äh, olemasolevat äh, süsteemi, toetuste süsteemi seega tuleb äh, keskenduda äh, ka äh, fondide kasutamise riskide peale ja tänan teid eelkõige praeguste jõupingutuste eest. suur tänu. palun, et ülejäänud kõnelejad räägiks väga lühidalt, sest me peame tõesti edasi tegutsema. härra Nilsen suur tänu suur tänu. ma arvan, et tegemist on hea arvamusega. arvan, et seda võiks ka parandada. kõigepealt tahan öelda, et peame väga selgelt ütlema, et kogemus on näidanud, et äh, et mida rohkem mainitakse kohalikku tasandit eh, otsustes, eh, seda paremad on tulemused. teiseks, eh, finantsinstrumentide puhul on öeldud, et sellised toetused on kõige tulemusrikkamad linnapiirkondades, aga vähem tulemusrikkad maapiirkondades. ma arvan, et me peame Äh, teistmoodi mõtlema, mõju on kõige suurem just nimelt väikest, väheasustatud piirkondades, kus väikeettevõtted võivad ühineda, et näiteks ähm, krediidiühinguid äh, moodustada ja äh, seal võivad olla tegemist, võib-olla tegemist väikeste summadega, mis on ometi väga kasulikud sellele piirkonnale. ja kolmandaks, <clears throat> tehniline toetus. ma arvan, et me ei väljendu piisavalt jõulised, jõuliselt, kui me ei äh, ole piisavalt järjekindlad, me peaksime nõudma, et äh, kui äh, fondidest saadakse abi, siis antaks neile inimestele ka, ka tehnilist abi. praegusel hetkel, praegusel hetkel on abi garanteeritud või võidaks abi osutada ainult liikmesriiki vaatavalt ametiasutuste, aga see on vale. tehniline toetus Äh, peab äh, olema garanteeritud selleks, et neid programme ellu viidaks. härra Van Nistelrooy. Very brief yeah.. palun tehke lühidalt. Uh, jah, esinaine alati ju allun teie korraldustele, nagu teate, eriti pärast seda, kui teid on taas valitud sellesse ametisse aga kui nüüd tõsiselt edasi minna, siis minu jaoks on ikkagi küsimärgiks need asjad, milles osas me peame olema väga äh, selgesõnalised. minu jaoks on suurepärane vahendite äh, ühtesegamisest rääkida. justkui panete asjad äh, kõik ühte potti, segate ära ja midagi head tuleb välja sellest. aga olgem selged, selgesõnaliselt, kuidas see mõjutab lõppkasusaajaid kokkuvõttes ja me peame olema väga konkreetsed ka kontrollide osas finantsinstrumentide puhul on väga tihti niimoodi, et eh, EFSist on see asi hoopis teistsugune, sellepärast et lähenemine on hoopis teine. segamine on jah hästi, aga kui igasuguseid keerukusi kontrolle lisada, siis kaotavad kõik, sealhulgas ehm, just lõppkasusaajad. Ehm, nii et eh, olgem selged nende asjade suhtes. ja teine asi mida ka juba härra Nielsen ütles, on tehniline abi. jummel küll. praeguses faasis oleme saanud äh, uusi vahendeid, äh, tõukevahendeid, tehnilist abi, oleme sellest juba rääkinud äh, ja kolmepoolsed läbirääkimised käivad. meil on juba EFSi jaoks olemas kõik äh, vajadused, äh, tegelikult inimesi on juba väga palju sellesse kaasatud ja see muudkui laieneb ja laieneb. ja tehniline abi ka äh, tõukefondide jaoks. mul on jäänud selline mulje ja ma saan aru, et teie raport räägib ka siin sekkumisloogikast, et minu arust on väga tähtis rääkida nendest asjadest, kui me meie instrumentidest räägime. aga on, tundub, et on äh, üks Euroopa orkester, mis siin pidevalt mängib, aga mida inimesed äh, ei ole kunagi kuulnud, meil on üks orkester, mis äh, mängib erinevat repertuaari ja ka praegu me lihtsalt loome erinevad sekkumismehhanismid äh, ja kõik ütlevad, et vot meie oleme just see õige lahendus ainuüksi solidaarsuse, täienduvuse ja muu jaoks. nii et ma palun, et kas me ei saaks kasutada maksimaalselt parimat integreeritult instrumentidest, ükskõik, kas me siis need segame kokku või mitte. nii et äh, meil ei ole vaja lõppkokkuvõttes äh, sellist äh, raha, mis üldse ei kanna inimeste jaoks sekkumisloogika põhimõtteid, vaid meil on vaja ikkagi tõsiselt abi. ma saan aru, et asjad tekivad mis on ükshaaval väga head, aga kui need kokku segada, siis need tekivad, tekitavad väga palju segadust, mis ei ole kellelegi kasuks. ja härra Šoom viimase kõnelejana, palun. aitäh, proua esinaine, mõned äh, kommentaarid kõigepealt, äh, tervitamaks kolleeg Andrei tehtud tööd. nagu paljud teisedki kolleegid, ei ole minulgi äh, põhimõttelisi vastuväiteid rahastamisvahendite kasutamisele, samas arvan, et äh, rahastamisvahendite väljatöötamine ei peaks muutuma eesmärgiks iseeneses, oluline on, et vahendite valik toimuks lähtuvalt äh, vabatahtlikkusest äh, kohalike projektide osas ning mul tekib küsimus, kas meil ei peaks olema siin selged eesmärgid paigas, arvulised eesmärgid rahastamisvahendite kasutamise vastu ning võib-olla oleks lihtsustatud lähenemine, aga põhimõtteliselt võiks ju rahastamisvahendid olla kasutatud just piirkondades, mis on kõige arenenumad ning toetusi kasutada, tuleks kasutada piirkondades, mis on vähem arenenud, sellepärast et rahastamisvahendite tõhusus sõltub suuresti piirkonniti olukorrast ning on erinev piirkonniti ning äh, uuringud näitavad, et paljudes arenenud piirkondades on ka väga raske rahastamisvahendeid kasutada või see on väga kulukas ning see näitab, et, äh, et nad ei ole kõige sobivamad äh, ka piirkondades, kus asustustihedus on väike. ning rahastamisvahendid võivad vahe, võivad sattuda konflikti regionaalsete või riiklike rahastamisvahenditega ning keskse tähtsusega minu jaoks on asjaolu, et rahastamisvahendid ei peaks põhinema äh, piirkonna arengu kriteeriumitel nende kasutamine, vaid pigem peaks vaatama, mis valdkonnas neid on kõige sobivam kasutada ning äh, tegelik kriteerium ongi see, mis, mis sektoris neid kõige parem on kasutada ning ka ainult selles osas oleks mul muudatusettepanekud kolleegi suurepärasele raportile, aitäh! suur tänu, suur aitäh, proua Lankri, palun lühidalt ka Euroopa Komisjoni seisukoht. suur tänu, äh, püüan teha nii lühidalt kui võimalik, kõigepealt tahaksin äh, tänada ka raportööri selle äh, väga õigeaegse raporti ettevalmistamise eest ja arutelu on olnud väga huvitav siiamaani kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta perioodi põhilisi asju me juba puudutasime raporti esimeses osas, nii et ma ei hakka enam äh, sellele keskenduma. aga kuna oluline on just grantide ja finantsinstrumentide vahel õiget tasakaalu tagada, siis ma tahaksin rõhutada, et äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal püüdsime me selle äh, ka ellu kutsuda niimoodi, et see õige segu saaks sündida. kui liikmesriikide ametid, pädevad organisatsioonid on pannud kokku äh, eks eh, ante analüüsi põhjal eh, finantseerimisvõimalused, siis nad vaatasid ka lähemalt seda, milliseid vahendeid on vaja selleks, et eh, konkreetseid projekte rahastada. nii et võib-olla oleks võimalik vaadata finantsinstrumentide poole, ei tähenda, mis regio-, regiooniga on tegemist, kas on tegemist linnalise piirkonnaga või maapiirkonnaga Äh, või millise teemaga, programmiga on tegemist, et neid, kõiki neid asju tuleks vaadata enne seda. siis tegime me ka konkreetsete äh, finantsinstrumentide eksante analüüsi niimoodi, et need jõuaksid lõpphüve saajani. me püüdsime äh, maksimeerida ka lihtsustamisvõimalusi ning kutsusime kokku instrumentide büroo. oleme ka andnud läbi operatsiooniliste programmide tehnilist abi, nii nagu liikmed siin juba viitasid, ning ka nõudmisel oleme andnud suuniseid kasutajatele. reeglid on paika pandud ja lühidalt oli meie mõte selles, et praegusel hetkel peaksid kõik nägema finantsinstrumente kasutusvõimalusena, aga neid tuleks kasutada õiges, õigetel viisidel ka raportis on kirjas, meie arust ei ole olnud see algus niivõrd aeglane ja eelmise aasta raport keskendus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpule, aga meil on juba mitmeid äh, finantsinstrumente, näiteks Leedus äh, on juba täiesti ka tulnud selle pealt, äh, on teenitud tulu ning see on reinvesteeritud järgmistesse projektidesse. kaks tuhat kolmteist kok-, eelmise aasta kokku võetud äh, andmed kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda äh, aasta programmide kohta annavad ka häid tulemusi hoolimata piirkondadest ja Omnibuse puhul tahtsime samuti ka maksimeerida kohalike äh, osalejate maksimaalset osalemist ja kokkuvõttes, kuna ma püüdsin teha lühidalt, suur aitäh ettevalmistuste eest, ootame arutelusid ja debatte selle raporti teemal ka tulevikus, suur tänu! suur tänu äh,, härra Novakov, teil on palju-palju aega, kaheksa minutit nimelt, et vastata kolleegidele. Äh, tõesti, mul on nüüd paha tunne, sellepärast et kõik pidid siin pooleteist minutiga hakkama saama, mina aga saan sõna kaheksaks minutiks. suur tänu teile kommentaaride eest. suur aitäh heade sõnade eest äh, selle raporti aadressil hakkan kohe otsast peale, nii nagu proua Rodriguez sotsiaaldemokraatide nimel siin eh, tegi mitmed kommentaarid selle raporti kohta üldisemalt ja ka eh, finantskasu, sotsiaalse õigluse ja eh, subsiidiumite kohta. ma olen kindel, et loomulikult ühtekuuluvuspoliitikal on oma sotsiaalne funktsioon, sotsiaalfond on ju olemas ja kui te vaatate arve, siis tundub, et Euroopa Sotsiaalfond toimib väga hästi, äh, arvestades neid projekte, mida seal rahastatakse. Äh, tundub, et äh, pigem pannakse rõhku sellele, et inimesi koolitatakse, aga ei rajata nende vahele sildu, mis teatavasti võtab rohkem aega. meil on kõige selle rahastamiseks väga suur fond, regionaalarengu fond ja kui ma mõtlen äh, proua Tomasiši märkuste peale, siis ma olen päri sellega, mis ta ütles. tahaksin just Avera partnerluse äh, küsimust siin rõhutada, mida ta tõstet-, tõstatas. Äh, tehniline abi ja nõuanded, ma olen kindel, et era- ja avaliku sektori partnerlus aitaks ka leida sünergiat grantide ja teiste rahastamisvahendite vahel ettevõtjad, äh, riikide esindajad, ametnikud, kohalikud omavalitsused võiksid olla kõik siia kaasatud, aga me peaksime olema ka õiguslike muudatustega väga ettevaatlikud, sest mõnikord äh, me kipume reegleid nii tihti vahetama, et äh, tegelikult kasusaajad ei suuda enam hoida kätt pulsil. härra Van Miltenburg ALDE fraktsiooni nimel rääkis äh, finantsinstrumentide võimendusest, äh, jah, mm, seda on meil vaja ja ta rõhutas ka seda, et äh, kõik grandid on, peaks olema taga, tasakaalustatud finantsinstrumentidega, jah, ma olen nõus. kui ainult grante kasutatakse, siis kokkuvõttes on tegelikult väga hea sild, mis on ehitatud Euroopa standardite äh, järgi, aga kummalgi pool silda, maanteesilda, teed ei ole. sellepärast, et äh, projekti on vaja ja projekt tehakse selleks, et äh, saada raha ja ehitada sild. aga kui finantsinstrumenti kasutada, siis te mõtlete algusest lõpuni, lõpuni, te olete projekti kokku pannud, töötate hästi ja maksate siis pärast investeeringute pealt tagasi ja finantsinstrumendid aitavad lõppkasusaajal jääda vormi ja olla vormis, eh, nad ei muutu laisaks, sest nad saavad raha igal juhul, vaid eh, nad peavad töötama välja parimaid projekte selleks, et, eh, et need toimiksid. loomulikult finantsinstrumendid peavad olema hästi tasakaalus, mõningad projektid on ju pikaaegsed ja nad isegi ületavad äh, rahastusperioodi, sellepärast et nad peavad olema hästi paigas, äh, on vaja teha uuringuid enne, kui nad saab käivitada ja nii edasi. vahel on nende ehitus- ja ehitustööd projekti käigus võtavad aega aga mõningate projektide puhul on vahel vaja lihtsalt äh, aega selleks, et näha, mis tulemus annab siin oli ka kommentaar selle kohta, et poliitika ei, tavaliselt ei ole ootuspärane. ma ei ole päris, päri sellega. mõningad regioonid on küll olemas, kus on Euroopa rahastatud olulised projektid ja inimesed on väga rahul e, sellega ja muidugi asju võiks veel parandada, küll nii nagu ütles härra Nielsen, et jah, asi võiks olla parem. nii e, selles raportis kui ka ühtekuuluvuspoliitikas. muidugi võiks olla parem, võiks äh, asju parandada, tõsi. see on ju meie töö loomus, et me peame leidma erinevaid vaatenurki ja neid kombineerima ning neid parandama. aga me räägime siin praegu ikkagi ideedest ja mõtted on ju head, aga vahel on reaalsus väga karm ja kui need ilusad mõtted selles komisjonis kõlavad, siis lähete näiteks Itaalia maapiirkonda või Sloveeniasse, Bulgaariasse, Rumeeniasse, väga raske on need mm, ilusad mõtted sealt tegelikkuseks tõlkida. praktilised probleemid vajavad praktilisi lahendusi ja sellepärast võib-olla jään ma pigem praktiliste lahenduste juurde oma raportis. ja suur aitäh ka viimase kõneleja eest äh, väga heade mõtete eest, ootan ka tema panust ja muudatusettepanekuid. ja mulle tundub, et olen nüüd kokku võtnud äh, kõik kommentaarid, mis kolleegid tegid. suur aitäh, head kolleegid, et andsite meile võimalust siin seda raportit arutada. suur aitäh, ütleb esinaine. tuletan teile lihtsalt meelde, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on äh, keskpäev teisipäeval, kahekümne esimesel jaanuaril ja hääletus toimub märtsis loodetavasti. niisiis, jätkame nüüd äh, järgmise päevakorrapunktiga. ja ma nägin juba meie töötoa külalisi tulemas siia täpselt õigel ajal, aga meil endal oli programmis äh, äh, väike viivitus. tegemist on algatusraportiga meie komisjoni puhul, mis puudutab Euroopa ühtekuuluvuspoliitika äh, jaoks äh, ühtse, ühtsuspoliitika äh, alustalad. meie raportööriks on äh, Kerstin Vesfaal ja suur aitäh ka meie uurimisüksuse jaoks teile, et olete andnud väga palju tuge meie tänase töötoa koostamisel kõigepealt tahaksin sissejuhatuseks anda sõna proua Kreelile, kes teeb äh, proua Vesfali nimel sissejuhatavat äh, kommentaaride sõnavõtu. suur aitäh! Äh, võin öelda kohe alguseks, et mul on kahju, et me oleme hiljem alustamas, üksteist kolmkümmend on mul kohtumine, mida ma kindlasti ei saa ära jätta, nii et pean varsti ära minema. olen täna siin Kerstin Westfali asemel, kes tervitab teid kõiki südamlikult, aga ei saa Äh, haiguse tõttu siin osaleda, aga äh, kuna ta saab kiiritusravi, siis äh, ilmselt on ta veebruaris tagasi Brüsselis. töötab selle raporti kallal aga edasi ja palus minul täna omad seisukohad siin teile edasi anda. me oleme selle algatusraporti kallal tööle asunud, sellepärast et komisjon käesoleva aasta juunis on planeerinud ühtekuuluvuspoliitika foorumi korraldamise ja see on siis võimalus kõikvõimalike partnerite, sidusrühmade, regioonide, vabakonnaorganisatsioonide ja, ja riikide esindajate jaoks tulla ja anda omad esimesed mõtted selle kohta, kuidas aastal eh, kaks tuhat kakskümmend ja hiljem ühtekuuluvuspoliitika peaks välja nägema. meie Äh, komisjoni jaoks on väga oluline ka see, et just parlament äh, siin oma esimese sõna sekka ütleks. ja mina ka ise tean, et fraktsioonides äh, vastavasisuline töö juba käib. ma arvan, et me peame väga varakult juba parlamendi huvisid esindama, sellepärast et parlamendi huvid on üleüldiselt täielikult kooskõlas regioonide ja regioonide elanike huvidega, kes Euroopa Liidus elavad. seetõttu peaksime mõtlema juba üsna vara selle peale, kuidas äh, siin oma panus anda, selle, seda eesmärki teenib ka meie tänane äh, töötuba siin ja peame siin mõtlema kahe asja peale. esiteks küsimus, kuidas me tulevikus strateegiliselt ja poliitiliselt ühtekuuluvuspoliitikat tahame vormida. ma arvan, et juba algusest peale on oluline silmas pidada seda, et ühtekuuluvuspoliitika rajaneb aluslepingutel, mis tähendab seda, et meil peab olema majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, me ei tohi seda unustada, me ei tohi seda kahe silma vahele jätta kõikide raskuste juures, mis Euroopa äh, Liidul võib-olla on vaja veel seljatada. loomulikult on tähtis ka see, kuidas seda strateegiliselt äh, korraldada pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja loomulikult äh, räägime me jälle strateegia üle liikmesriikidega, nii nagu meil oli Lissaboni strateegia, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia Äh, ma ei tea, kuidas, äh, milline on järgmine samm, aga need sisulised äh, mõtted peaksid olema ka meie eesmärgi püstituses selleks, et kusagile jõuda. teine aspekt on loomulikult küsimus, kuidas me tahame seda poliitikat tulevikus lihtsustada. Omnibus menetluse raames me juba sellest rääkisime, aga loomulikult on kõrgetasemelise töörühma äh, tulemused ja töövili eh, selgub alles uue perioodi alguses ja siis on meil võimalus ka eh, ühtekuuluvuspoliitikat põhimõtteliselt lihtsustada. selles kontekstis on aga tähtis ja ka sellest oleme viimastel päevadel ja nädalatel rääkinud, milline side on ühtekuuluvuspoliitika ja teiste Euroopa eh, toetus- ja Euroopa poliitika mehhanismide vahel. EFSI on ainult üks osa sellest. me oleme rääkinud ka näiteks uurimisprogrammide vahelise silla rajamisest või näiteks noorte programmide vahelisest sõltuvusest, sest ühtekuuluvuspoliitika ilmselt saab olema kindlasti osa ka sellest laiemast kontekstist. ja kolmas küsimus on tõukefondide sidumine liikmesriikides äh, makromajanduslike tingimuslikkusega äh, ühtekuuluvuspoliitika raames. Äh, komisjon on seda rõhutanud juba mitmel korral, et makromajandusliku tingimuslikkuse ja ühtekuuluvuspoliitika vahel ei tohiks olla äh, sidet. artikkel kakskümmend kolm oli asi, mille me pidime alla neelama paraku, sest et see on meie algmääruses sees aga meil on kindlasti vaja seda arutelu veel edasi viia ning me peame kindlasti vastama ka küsimustele, kui mõistlik või kui mittemõistlik oleks ühtekuuluvuspoliitika puhul äh, tõukefondide vahendite ja struktuurireformide vahelise tingimuslikkuse äh, seosega. ja ma kujutan ette, et meie töötoas juba mitmetele nendele küsimustele ka vastatakse aga ilmselt John Pahle äh, juba meile heal ja tuttaval moel räägib nendest teemadest, millised väljakutsed meie ees on tulevikus. ilmselt äh, töötusevastane võitlus, just noorte töötusevastane võitlus oleks siin väga oluline äh, küsimus ja siin on vaja ka vastata äh, kuivõrd osavalt ja tõhusalt on võimalik siduda programmid ja projektid, mis Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega on ette võetud ja ka Euroopa regionaalpoliitika mm, vahenditega. siin ilmselt tuleks kokku siduda olemasolevad finantsinstrumendid. aga küsimus on ka oluline kuidas hindavad meie töötoa osalised, kas neid asju tuleks omavahel siduda või mitte. ja ma võin teile kinnitada ja tahaksin sellega lõpetada, et Kerstin Festval ei ole küll isiklikult kohal, aga töötoa tulemused on asi, mida ta jälgib ja tal on hea meel ka meie arutelu ja vaatenurkade eest. ta töötab kodust praegu ja ta on seetõttu valmis kui te saate talle saata eh, läbi tema büroo oma mõtteid, eh, siis on tal väga hea meel, eh, ta saab teiega töötada ja selle raporti kallal töötada. nii et tal on hea meel teist kindlasti kuulda, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine, ma loodan, et proua Vestfaliga läheb kõik kenasti ja väga hea meelega saadame loomulikult oma arvamuse ja informatsiooni kindlasti, mis on abiks raporti koostamisel täna aga läheme edasi meie töötoaga, ütlen tere tulemast kõikidele külalistele, suur aitäh, et tulite, et äh, osalete meie regikomisjoni koosolekul ja ootame põnevusega äh, teie tänast panust meie arutelusse. tahaksin teil paluda, et äh, olete oma sissejuhatuses napid kümme minutit on teil kõigil aega, sellepärast et ma tahaksin, et meil jääks debati jaoks liikmete ja teie vahel pärast rohkem aega ja alustamegi siis professor Pahtlerist, kes jagab meiega äh, tema vaateid äh, mõtete kohta, milline näeb ühtekuuluvuspoliitika välja pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, strateegilised suunad, äh, ühtekuuluvus ja väljakutsed. härra Pahtler, teil on sõna. tere hommikut ning suur tänu selle tutvustuse eest ning kutse eest osalema selles väga huvitavas arutelus usun, et kui me vaatame seda järjest intensiivsemat arutelu mitmeaastase finantsraamistiku teemal tulevikus, siis eh, näeme, et sellega on seotud keerulised poliitilised väljakutsed olemasoleva süsteemi reformimiseks, eelarverubriikide reformimiseks ning eh, poliitikavaldkondade suhtelise tähtsuse reastamiseks. kui vaadata arutelusid, mis on siiani toimunud näiteks eelarvega seoses nõukogus, äh, seoses tulemustega ning eri eesistujate käsitluses, siis äh, tundub, et siin on viis põhilist küsimust, mis on tõusetunud aruteludes seoses sellega, kuidas käsitleda erinevaid kulutuste valdkondi. esimene küsimus, kas kulutus äh, vastab Euroopa Liidu vajadustele, kas see on tõhus, kas see on nähtav kodanikele, kas see on tajutav, kas see on paindlik edasi ja vastab uutele väljakutsetele ning kas see on lihtne ja tõhus rakendada. ning see on seotud ka nende kolme strateegilise suunaga, millest proua Kreel just rääkis. ma tahaksingi neid kasutada alapealkirjadena oma ettekandes ning keskendun peamiselt loomulikult kõige olulisemale, mis on Euroopa Liidu prioriteedid ning ning ulatus, milles ühtekuuluvuspoliitika vastab Euroopa Liidu eesmärkidele. kõigepealt laiem kontekst. mulle tundub, et et äh, see kontekst on piiritletud kolme suure, ainult osaliselt lahendatud kriisi poolt. finantskriis, majanduskriis ja rändekriis. ning neil on oluline ning läbiv mõju majanduslikule julgeolekule äh,, võrdsuskaalutlustele ning kultuurilisele identiteedile kohati ka. ning eh, seetõttu olekski siin põhiliselt eh, solidaarsuse, majanduskasvu ja julgeoleku vallast vastuseid otsida. ning eh, ühtekuuluvuspoliitikal on siin oma panus anda kõigis nendes kolmes valdkonnas. solidaarsus, solidaarsusmõõde kõigepealt. kui me vaatame poliitika väljakut-, poliitilisi väljakutseid, mis ühtekuuluvuse seisukohast meie ees seisavad, siis viimased andmed näitavad, et et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vajadus ei ole mitte vähenenud, vaid pigem suurenenud. vasakpoolne kaart näitab meile abikõlblikkust äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamiseks äh, viimaste andmete osas äh, SKT inimese kohta. ning praegune abikõlblikkuskaart äh, näitab, et umbes viiskümmend miljonit inimest oleks, oleks regionaalse abikõlblikkuse osas madalamas kategoorias. paljud nendest on nüüd äh, üleminekuregiooni staatusest siis liikunud vähem arenenud äh, piirkonna staatusesse või, või arenenud piirkonna staatusesse ning äh, suur väljakutse, mis meie ees seisab, on loomulikult seotud töötusega ja töökohtade loomisega. iseäranis Lõuna-Euroopas väga kõrged töötuse määrad ning äh, iseäranis muret loomulikult valmistab eriti kõrge noorte töötuse määr ja meil tuleb äh, sotsiaalsete väljakutsete osas eraldi ettekanne, mis tõenäoliselt neid küsimusi käsitleb. lisaks on teravalt kerkinud poliitilise ühtekuuluvuse väljakutse. kui me mõtleme õppetundidele referendumist Ühendkuningriigis eelmisel aastal Euroopa Liidu jaoks, siis selle eh, põhjuseid ja, ja tagajärgi arutatakse endiselt, aga siin on nüüd graafik, mis näitab, eh, et tunnitasu äh, ja hääletuse seisukoha suhet ja, ja me näeme, et vaesemad inimesed pigem kipuvad hääletama Euroopa Liidust lahkumise poolt. ning Brexiti üks olulisi mõjureid oligi jätkuv ebavõrdsus ning äh, inimeste usaldamatus institutsioonide võime suhtes seda korrigeerida et inimeste seisukoht on, et keegi ei hooli sellest, kuidas meie siin elame. loomulikult on ka teisi faktoreid, aga see ebavõrdsus on kindlasti üks olulisi faktoreid, üks olulisi tegureid. kui me vaatame laiemalt eh, hiljutisi hääletusi referendumitel või valimistel teistes riikides, siis, siis eh, ebavõrdsus on üks oluline faktor, mis mõjutab valimistulemust ning see on osa laiemast narratiivist, kus inimesed tunnevad, et nad on rongist maha jäänud ning on kaotanud usalduse ühiskonna institutsioonidesse. nii et poliitiline ühtekuuluvus ja territoriaalne äh, alamõõde ühtekuuluvuse osas on, on tõsine küsimus. ühtekuuluvuspoliitika saab olla osaks lahendustest, saab olla ainult osaks äh, lahendustest Euroopa Liidu probleemidele aga arvestades territoriaalseid erinevusi, millele ma olen viidanud, siis tundub, et meil on selgelt vaja rohkem solidaarsust Euroopa Liidus. ning solidaarsust viisil, mis arvestab äh, piirkondliki ebavõr-, piirkondlikku ebavõrdsust ning ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama solidaarsuse eesmärgi poole püüdlemist ning peaks to-, toetama ka laiemaid struktuurireforme ja majanduskasvu territoriaalse mõõtme osas peaks tegemist olema kohapõhise poliitikaga ning iseäranis peaks tegelema kõige keerulisemate väljakutsetega kohtadel. siin on tugev seos ka aruteluga, nagu proua Kreelgi mainis, majandusjuhtimisest, majanduse juhtimisest. mõnedes aruteludes siiani on kõlanud mõte, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema aktiivsem tugevdamaks ja edasi viimaks struktuurireformi. no ühtekuuluvuspoliitika tegelikult seda juba teeb, umbes kaks-kolm riigi, kaks kolmandikku riigipõhistest äh, soovitustest leiavad rakendamist tööturu ja oskustega seotud programmides. nagu tõenäoliselt kuulete ühes järgnevatest ettekannetest, on siin aga väljakutseid seoses nende soovituste sidususe ja rakendamisega. nii et vaja oleks eh, tihedamat seost majanduse juhtimise ja ühtekuuluvuspoliitika vahel, aga see peaks olema kahesuunaline liikumine, kahesuunaline suhtlus, kus kus ka Euroopa poolaasta protsessis eh, pööratakse rohkem tähelepanu territoriaalsele mõõtmele poliitika rakendamisel ning vastavale, vastavale poliitika panusele. järgmine küsimus kas kulutused on tõhusad ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel? noh, see on tõenäoliselt üsna, vastus on, oleks üsna erinev, kui me vaataksime seda olukorda kuus-seitse aastat tagasi. praegu on tõendid üsna selgelt olemas selle kohta, et ühtekuuluvuspoliitika annab positiivse tulemu, tulemi. et see võim-, aitab saavutada peamisi poliitilisi eesmärke ning ka annab laiema lisaväärtuse mis on siis äh, asjad, millele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata, kui me mõtleme poliitika kujundamisele ja rakendamisele? oluline on, et äh, osades eelarve tulemusi puudutavates valdkondades komisjoni president ja endine eelarvevolinik, kui nad äh, tõid näiteid selle osas, mida on vaja, et tulemuslikkust suurendada siis eh, reeglina need näited, mida nad tõid, olid võetud just ühtekuuluvuspoliitika valdkonnast. ning eh, lisaks tuleks eh, arvestada inglise väljendit, et mitte kõik lilled aias ei ole roosid. ning et paratamatult on tulemuslikkus erinev sõltuvalt poliitik-, poliitilisest meetmest ja valdkonnast ning osaliselt äh, on see põhjustatud poliitilistest erinevustest institutsioonilises kontekstis ning ressursside jaotuse politiseerimisest, valikuprotsess ning äh,, valikuprotsessi plaanis ning äh, samuti ka suutlikkusest. eks ante tingimused on soodustanud oluliste struktuurireformide läbiviimist ning need sõnumid on jäänud kuuldavale, on, on tõusnud esile selgelt uuringutest selles valdkonnas ning eh, on osutatud, et nende tingimuste olulisust tuleks suurendada, ent me peaks arvestama ka õppetunde esimesest eh, voorust eh, selle poliitikaga. et need meetmed peaksid olema olulised piirkondlikus ja riiklikus kontekstis, nad peaksid olema kestlikud Nad äh, peaksid olema lõimitud äh, muudesse struktuuridesse, et tagada püsivad muutused ning nad peaks äh, olema mitte seotud sanktsioonidega, vaid stiimulitega. ning loomulikult tuleb suurendada ka suure, suutlikkust, muuhulgas institutsioonilist, nende kasutamiseks järgmine küsimus, mida tahaksin käsitleda, kas see poliitika on kodanikele nähtav ning vastus on siin nii jah kui ei me näeme, et kohati ollakse väga hästi teadlikud ühtekuuluvuspoliitikast ja hinnatakse seda kõrgelt mõnedes riikides, ent teistes riikides jällegi on see nähtavus väga väike. hiljutine tsitaat Spiegelist, Saksa analüütilisest ajakirjast, milles on avaldatud palju kriitilisi artikleid eh, ühtekuuluvuspoliitika kohta viimastel aastakümnetel, aga ühes nende viimastest numbritest kirjutasid nad, et et eh, Euroopas kulgeb väga palju raha Brüsselist üle kogu Euroopa, aga inimesed keelduvad seda märkamast, et, et tegelikult, eh, et see raha on olemas ja et see raha on positiivne, positiivne nähtus. inimeste hinnanguid muuta on väga keeruline. aga igal juhul tuleks neid arvestada ning eh, mõelda, miks nad sellised on. osaliselt on see seotud aruteludega eelarve teemal iseäranis äh, sõnum siis makse, maksjatele riikidele on ju sageli nendest aruteludest, et komisjon kulutab asjatult ning talle ei peaks nii palju raha andma. samuti puudutab asi ka eelarve täitmisele heakskiidu andmist, kus sageli seatakse küsimuse alla komisjoni pädevus ning Euroopa Liidu kulutuste tõhusus. kaks olulist äh, arutelu. nii nagu me neid, kui, kui me neid tulevikus jälle peame, Eh, nende käigus peaks tõenäoliselt pöörama tähelepanu ka, ka sellele eh, toonile, millel neid peetakse. asi on loomulikult seotud eh, aga ka komisjoni teavitustööga, muuhulgas ühtekuuluvuspoliitika osas. järgmine küsimus on, kas äh, kulutused on piisavalt paindlikud ning suudavad muutuda vastavuses uutele väljakutsetele. ning siin on küsimus keeruline ühtekuuluvuspoliitika jaoks, sellepärast et äh, on väidetud, et tegemist äh, on hea poliitikavaldkonnaga, sellepärast et see on pikaajalise suunitlusega. ning just see on üks tema tugevaid külgi. samas tuleb endale aru anda, et äh, me peame reageerima ka kerkivatele väljakutsetele ekraanil on toodud äh, rida võimalusi ühtekuuluvuspoliitika paindlikumaks muutmiseks. paindlikkus võiks olla nii riiklikul tasandil kui programmide tasandil või ka Euroopa Liidu tasandil. sellega on seotud erinevad äh, tugevad ja nõrgad küljed, mis puudutab seda, kui valmis ollakse eri tasanditel äh, kulutusi modifitseerima või ümber suunama. meil on olnud varasem kogemus kaheksakümmend neli kuni üheksakümmend kolm perioodil ning meil on no, kogemusi ka tulemusreserviga kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus perioodil, meil on kogemusi ka kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist perioodist, kui Euroopa Liit võimaldas märkimisväärset paindlikkust programmide muutmiseks seoses kriisidega ja meil on kahetisi kogemusi kõigi nendega seoses. minu seisukoht on, et kõige sobivam ja kõige tõhusam paindlikkuse viis oleks teatud reserv Euroopa Liidu tasandil selle poliitika, sel-, vastava poliitilise valdkonna fondidest. näiteks, kui me vaatame komisjoni algatusi üheksakümnendate keskel, kus kõik oli väga positiivne, siis, siis on sealt võtta häid näiteid viimane küsimus, mida tahaksin käsitleda, on küsimus sellest, kas kulutused on lihtsad ja tõhusad hallata. ning ühtekuuluvuspoliitika nõrk koht peitub just siin. sest nad ei ole päris paljudes aspektides, need kulutused ei ole lihtsad hallata. ning juba mitu aastat üritatakse teha tööd selle vea parandamiseks. kust see keerulisus siis tuleb? ühelt poolt on selja taga kakskümmend viis aastat äh, ühtekuuluvuspoliitika rakendamist, mille tulemusena on kiht-kihilt lisandunud täiendavaid reegleid, mis on muutnud rakendamise raskemaks piirkondlikele ja riiklikele rakendusasutustele. lisaks äh, on tekkinud niisugune nõiaring, keerulisuse ja kontrolli nõiaring. nõiaring, kus me kõigepealt kritiseerime liigset veamäära, parlament, kontrollikoda, nõukogu teevad seda ja teevad seda õigusega, arvestades ülesandeid, mis neil lasuvad, ent selle tulemusena kehtestatakse uued nõuded, uued kontrollimenetlused mille tulemusena omakorda liikmesriigid soovivad täiendavaid juhendeid, selgitusi, mis, mille tulemusena komisjon avaldab need juhendid, mille tulemusena omakorda kehtestatakse uued menetlused rakendusasutustele ning loomulikult iga muudatuse puhul on paratamatult võimalikud eksimused ning tekib ebakindlus ja, ja ka vead. Nende nendest, sellest nõiaringist ja nendest tsüklitest väljamurdmine ei ole lihtne ning äh, Mary Gillen räägib sellest äh, tõenäoliselt hiljem, aga tundub, et siin on põhiliselt tegemist kahe tasandi küsimustega. ühelt poolt reeglite lihtsustamine ning praegu on käigus äh, olulised arutelud, et võib-olla meil peaks olema üldse üks fond, ühed reeglid, lihtsustatud kuluvõimalused, kõik see võib lihtsustada märkimisväärselt fondide rakendamist, ent see ei, ei, ei pruugi rahuldada liikmesriike, kus on vähe eraldusi ning kes on seisukohal, et et ühtekuuluv ja kes on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika puhul äh, halduskulud hakkavad ületama võimalikku kasu. ning siin peaks mõtlema ka radikaalsematele lahendustele kas juhtimise diferentseerimine, kus osalistele liikmesriikidele madalama riskimäära tõttu kehtestatakse lihtsamad reeglid, on vähem kontrolli, võib-olla lähtutakse tulemuspõhisest, tulemuspõhistest lepingutest komisjoni ja liikmesriigi vahel äh,, pannakse rohkem rõhku siseriiklikele audititele ja kontrollile, olgugi et riigiabi valdkonnas näiteks on vaja endiselt tagada reeglite järgimine. see loomulikult ei tule lihtne see diferentseerimine ning äh, seda, mis praeguses jutus kõlab väga lihtsalt, ei pruugi praktikas olla lihtne rakendada. lõpetuseks tahaksin öelda, et ühtekuuluvuspoliitika võtmeküsimused jäävadki nendesse viide valdkonda. kas meil on vaja tugevdada territoriaalset mõõdet äh, ehk poliitika konkreetset seost konkreetse kohaga, võitluse ebavõrdsusega si-, siis kas tuleks eksante tingimusi tugevdada selleks, et parandada tulemuslikkust? kuidas peaks tõhustama suhtlust ja, ja parandama kuvandit ühtekuuluvuspoliitika osas, kas Euroopa Liitu, kas Euroopa Liidu tasandil tuleks asutada ühtekuuluvuspoliitika reserv ning viimane lihtsustamise plaanis esitatav küsimus, kas tuleks lihtsustada ka juhtimist laiema lihtsustamise mm, algatuse osana, aitäh! professor um... A very strong beginning. suur tänu, väga vägev algus meie tänasele eh, õpitoale. ja järgmine eh, puudutab äh, Äh, struktuuri arengufonde ja nendega seoses ähm, ka nendega seotud äh, väljakutseid. ja järgmistel kõnejatel on ähm, sõna, rääkige pisut lühemalt, kui alguses oleksite mõelnud, et meil on pisut arut-, aega aruteluks ka. üritan äh, rääkida lühidalt, minu nimi on Nikol Brinjari ja ma tahaksin esmastest tulemustest rääkida meie praegu edasikäivast uurimusest, mis puudutab ESI fonde ja sotsiaalseid väljakutseid. ma alustan oma ettekannet ja ähm, me räägime asjast pisut eri vaatepunktidest. kõigepealt, milline on, milline seda sotsiaalsed väljakutsed Euroopa Liidus, otsustasime äh, Ehm, viitematerjaliks kasutada ehm, indeksit, mis on kus ehm, puudutab eh, siis erinevaid meetmeid, materiaalseid puudujääke ja olemasolevaid võimalusi. Need andmed näitavad, milline on praegune olukord ja nagu te võib-olla näete sinisest joonest, eh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus eh, umbes eh, sada kaheksateist miljonit Euroopa elanikest olid, elasid vaesusriskis. ning see arv väheneb vaesusriskis elavate inimeste arv väheneb, kuid siiski, kui mõtleme, millised olid esmased eh, eesmärgid kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, kui vaatame seda punast joont ja kui see trend eh, jätkub samas vaimus, siis eh, umbes sada kümme miljonit eurooplast elab vaesusriskis, ehk siis see tähendab siis ikkagi neliteist miljonit rohkem, kui oleksime tahtnud. selline on praegune olukord. mida veel statistikast teada saame? kõigepealt, et need riskid on eriti eh, spetsiifilised näiteks madalapalgaliste töötajate juures, no naised, lapsed, eh, etnilised vähemused, puuetega inimesed, pikaajalised töötud ja lõpet-, lõpuks ka immigrandid statistika näitab ka seda, et eh, sotsiaalsed eh, probleemid eh, on seotud ka väga keeruliste territoriaalse mustriga, ehk siis meil on selliseid piirkondi, kus probleemid on eriti keskendunud maapiirkondadesse, mujal aga on vaesust rohkem linnades ning statistika näitab ka seda, et äh, spetsiifiliste probleemide juures, näiteks immigrantide puhul on linnad just need kohad, äh, kuhu keskenduvad suurimad probleemid. tegemist on äh, üldisemate andmetega, mille oleme kokku võtnud saadaolevast statistikast. milline on siis praegune vastus neile üldistele väljakutsetele üksi üheteistkümnest äh, eesmärgist äh, tegeleb konkreetselt sotsiaalsete probleemidega ja äh, see tähendab seda, et võimud, kes soovivad investeerida valdkondadesse, mis aitaks vaesust vähendada, sotsiaalse probleemi vähendada, neil on esmaseid võimalusi selle tegemiseks. nüüd, äh, millised on äh, eraldised äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani nende küsimustega tegelemiseks, praegusel hetkel näeme, et kuuskümmend kolm miljonit eurot on üheksanda eesmärgi alla pandud, see ei ole ainus prioriteet kuid endiselt neliteist protsenti üldisest äh, eelarvest on äh, eraldatud äh, konkreetselt sotsiaalse hüljatuse vastu võitlemiseks ja selle, seda ei tule mitte ainult Sotsiaalfondist, vaid ka näiteks EADF-ist ja mujalt, nemad samuti Eh, investeerivad sellesse valdkonda ning see toob meid konkreetse küsimuse juurde meie uurimusesse, mis puudutab siis seda, kuidas praeguses määruses olevad võimalused on, äh, saadakse integreeritult kasutada olemasolevaid fonde, et võt-, kasutusel integreeritud meetmed, näiteks äh, kasutusele võttes innovaatilised vahendeid, näiteks ITI, või näiteks uurida võimalusi koordineerida oma tegevust, kõik, eh, kuidas need eh, võimalused aitavad meil integreeritud lähenemist kasutusele võtta, nii et ma eh, rõhutan veel kord, et meie uurimus ei ole veel lõppenud, kuid näeme siiski, et need sätted on kasutusel paljudes Äh, ametiasutustes, äh, et välja töötada võimalikud uued vahendid, välja töötada uued projektid, et äh, sotsiaalse kaasamise projektidesse investeerida, need on endiselt olulised, sest soovitakse vähendada suurt ebavõrdsust. suured parimad näitajad on näiteks ESF-i poolt ennast investeeritud, tehtud investeeringud pakutakse rohkem teenuseid konkreetsetele elanikkonnarühmadele ja nii edasi. teised näited tulevad aga EFD-st, e, näiteks e, väikesed taristuprojektid, vähendades e, teatud maapiirkondade äralõigatust, vähendades ning kui äh, ning meil on ka äh, spetsiifiliste äh, probleemide lahendamiseks olemas välja töötatud vahendid mõningate riikide puhul me näiteks ka keskendume konkreetsete koordineerimismehhanismidele ja teistesele instrumentidele, mis tegelevad äh, spetsiifiliste probleemidega, nagu näiteks immigrantide integreerimisfond. ja üks äh, olulisematest leidlustest on see, et äh, paljudel puhkudel, kus innovaatilised sammud on kasutusele võetud, on need tegevused otseselt suunatud spetsiifilisele sotsiaalsetele probleemidele seda tehakse näiteks ERF-i eh, innovatiivsete algatuste eh, projektidesse, mis eh, keskenduvad spetsiifiliste küsimuste lahendamisele. nii et mõned võtmed, võtmetulemused on siis need, et kõigepealt tegemist, äh, sotsiaalne hüljatus on väga multidimensionaalne nähtus äh, ja mõned fondid, vahendid äh, lahendavad probleemi, investeerides väga paljudesse poliitikavaldkondadesse ehk siis mitme eesmärgiline lähenemine tundub lahendavat kõige paremini selliseid probleeme, oluline on see ka territoriaalsete partnerite kontekstis. näeme, et küsimused äh, tegelevad eriti äh, maapiirkondades teisalt, aga tege-, te-, tegelikult tegeletakse probleemidega suurtes linnades ja mõningatel puhkudel Eh, kuidas lokaalse, kohalikud omavalitsused ja riigivõimud eh, eh, aitavad konkreetseid probleemide lahendamisele kaasa, mis on seotud sotsiaalsete probleemidega. peame mõtlema siin selle peale, et, et võimud peavad teatud fondi piirides tegutsema ja lõpetuseks sooviksin öelda seda, et äh, oleme üritanud teile anda teatud äh, informatsiooni arutelu kohta, mitte ainult äh, ühtekuuluvuspoliitika osas, vaid ka selles osas, kuidas oleks võimalik kasutada ESI fonde sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, kuidas seda oleks võimalik suurendada ja tugevdada ja Eh, selge on see, et multidimensionaalset eh, iseloomu eh, suurendades aitame võimu esindajatel ka investeerida projektidesse, mis on meie jaoks olulised ja igasugune toetus, mis aitab näiteks ITI-d ja muud sel-, muid selliseid nähtusi paremini äh, rakenduda, on väga teretulnud ja võib-olla ma kordan üle selle, mida ütles härra Pakler, et äh, lihtsus ja kelle ja lihtne rakendavus on väga tähtsad ja samuti ka äh, fondide paindlikum kasutusele võtmine ka võimalus eh, investeerida ja välja töötada eh, lihtsaid Euroopa tasandil toimivaid eh, lahendusi on võib-olla ESIF-i poolt selline võimalus, mis aitaks fondeid lihtsamalt kasutusele võtta ja muuta eh, tegevus lihtsamaks ja läbipaistvamaks ja lõpetuseks eh, võttes eh, arvesse neid üldiseid probleeme, mis on seotud kodanike sooviga teatud sidusrühm, teatud rühmi paremini sidustada, oleks oluline institutsioonide tasandilt rõhutada teatud teemade äh, Ehm, olulisust, eh, eri teatud prioriteetide olulisust, eh, spetsiifilisi eesmärke, see peaks, saaks aitama kohalikel omavalitsustel eh, võtta endale vastutus fondide toetusi mm, vajadusel ümber paigutada ja see aitab ka projekte koha peal muuta Eh, lihtsamaks ja lõpetuseks soovin öelda, et võttes arvesse, et tegemist on väga innovaatiliste algatustega, kui ne, eh, eh, on, kui võimalik, tuleb tugevdada sotsiaalsete probleemide lahendamisel ka alternatiivsete projektide kasutusele võtmist nagu ma seda ütlesin oma sõnavõtu alguses. kui teil on küsimusi, siis äh, oleme valmis neile vastama. Thank you, thank you. suur tänu teile ja nüüd jätkame järgmise ettekandega, milleks on EPSI fondide toetus riigipõhiste soovituste elluviimisel ning äh, struktuurireformide läbiviimist liikmesriikides. Adriana Sukuva-Toševa on meile külla tulnud ühes äh, Andrea Tšifolilliga. annan teile sõna, ise otsustate, kuidas omavahel aja ära jaotate. suur tänu teile. mul on üks minut ja siis äh, soovin öelda, et äh, asjast õiges kontekstis rääkida, me käivitasime üksteist 11 Ähm, üksteist erinevat äh, projekti, et äh, ähm, äh, praeguseks hetkeks on viis uuringut läbi viidud ja viimased uurimused lõpevad märtsis, tegevused on, tegemist on <clears throat> siis viimaste tähelepanekutega meie, meie alltöövõtjatel tegeleme ka lihtsustamisküsimustega finantsinstrumentide juures ja samuti ka alternatiivsete ehm, tulemustegevuste väljatöötamisel ja eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse perioodi finantseerimine, eh, mõjuhinnangud ja eh, õigusloomelised ettepanekud. ja EAS-i fondide integreeritud kasutamine, eh, selle juures eh, leidsime kaks põhilist eesmärki, kõigepealt tuleb hinnata, kuidas EAS-i fondid on panustanud eh, struktuurifondide arengusse ning teine eesmärk oleks vaja välja töötada õppetunnid kahe tuhande kahekümnenda aasta järgseks perioodist seitsekümmend viis protsenti riikidest, kus oli struktuurseid väljakutseid, vajavad äh, investeeringuid ja neid võiks finantseerida ESI fondidest, äh, mis on hea alus äh, programmeerimiseks, <clears throat> planeerimiseks, vaid kakskümmend protsenti neist projektidest ei ole finantseeritavad ESI poolt. me leiame et Euroopa semester ja riigipõhised äh, soovitused äh, tuleks äh, üheskoos luubi alla võtta ja kuulsin väga huvitavat arutelu selle kohta, kuidas võiksime tegeleda selle kõigega seoses oma tulevaste väljakutsetega. leidsime, et meil on väga palju erinevaid foorumeid, meil on väga palju erinevaid arutamisvõimalusi ja samuti eh, tuleb meil välja töötada võimalikult lihtsad rakendusmehhanismid, härra eh, Tšifolilli nüüd jätkab. tere hommikust kõigile, lugupeetud parlamendiliikmed. minu nimi on eh, Andrea Tšifolilli, mina esindan Sinismeri Euroopat, mis hindab Euroopa Komisjoni Eh, soovituste mõju, eh, samuti ka liikmesriikide parlamentide soovituste mõju ja proua Sukova tegi juba väga põhjaliku sissejuhatuse, eh, rääkides meie uuringu eesmärgidest ning ma räägin lihtsalt sisust. nagu te ilmselt teate, riigipõhised soovitused äh, annavad eh, iga-aastase konkreetselt välja töötatud soovitused liikmesriikidele. Need on seotud struktuurireformide üleviimisega, need on seotud ka ESI fondidega eh, ja ka eh, ühtekuuluvuspoliitika automaatsete eesmärkidega. sellega seoses koostatakse iga aasta iga-aastane kasvuaruanne ja koostatakse riigipõhised raportid Eh, eh, siin on välja toodud ka struktuurilised vajadused liikmesriikides. kui ma räägin struktuuriprobleemidest liikmesriikides, eh, siis räägin vaja lisareformide va läbimise vajadustest, mida on mainitud riigipõhistest raportitest. peame hindama seda, kas esi väljakutseid võetakse arvesse kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta Eh, rahastusperioodiks ning samuti teen kokkuvõtteid eh, fondide eh, tegevusest ja mõjust ning osast kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse rahastusperioodi väljatöötamisel. kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli väga oluline selleks, et kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend rahastusperiood välja töötada. leidsime üle tuhande struktuuriprobleemi Euroopas, millest kaks kolmandikku on seotud ESI fondidega. see, kuidas neid on formuleeritud, sõltub liikmesriigist, kui on koostatud väga konkreetsed otsesed soovitused, siis on oluline rõhutada et, et viiskümmend protsenti soovitustest jät-, korratakse üle äh, järgmisel äh, aastal. seega isegi kui äh, semester äh, on iga-aastane protsess, siis soovitused on seotud pikemaajaliste perioodidega. vähem kui kolmandik kõigist struktuuri väljakutsetest nõuavad näiteks õiguslikke muudatusi, uusi seaduseid äh,, ja äh, sa-, sarnane arv väljakutseid äh, on äh, seotud investeeringutega, investeeringud transporti või keskkonnalisse infrastruktuuri või tööturgu. nelikümmend seitse protsenti nõuavad segatüüpi investeeringuid ja seadusmuudatusi. sellega seoses, kui me võtame nüüd kokku sinise ja punase osa, slaidist, siis võib öelda et, et seitsekümmend kolm protsenti kõigist soovitustest nõuavad teatud määral investeeringuid ning esifondil on potentsiaal sellist panust teha. kuid millest see semestripõhine protsess koosneb? näiteks poliitikavaldkonna väljatöötamine näitab, et võrgus, äh, äh, võrgustusinvesteeringud on väga olulised, samuti äh, toetus innovatsiooni ja ettevõtlusesse. näited aktiivse tööturu struktuuri väljakutsetest on seotud aktiveerimisprotsessiga, samuti tööturul osalemisega, noorte inimeste kaasamisega väljakutsed, mis on seotud äh, võrguettevõtteid, tõhusust, äh, samuti konkurents, digitaalne äh, infrastruktuuri ja muudesse valdkondadesse ja mida me nägime võrdlust, kui võrreldes semestrit ja siis fonde, näeme, et äh, semester oli enamasti äh, prioriteetide väljatöötamiseks äh, alustala ja ka nagu ka Euroopa Regionaalarengu Fond on suur võrdusmärk semestri ja esifondide poliiti- poliitikavaldkondade soovituste vahel, kuid Euroopa Liit peab tegema seda selgeks, et eh, see eh, võrdsus eh, tähendaks ka reaalseid reforme, kui me nüüd ütleme kokkuvõttes, millised on spetsiifilised aspektid nende protsesside juures, semester on iga-aastane protsess, aga tegelikult soo-, korduvad igal aastal soovitusi ja Eh, eh, need soovitused korratakse üle kolme-viie aasta vältel. Eh, praegusel hetkel on väljakutsed väga üldsõnalised, konkreetseid eesmärke pole, samuti pole selge ka see, kuidas liikmesriigid peavad jätkama eesmärkide poole liikumist. samuti ESI fondid on seotud mitmeaastaste protsessidega, konkreetsete eesmärkide ja võimalustega. Fonde kasutatakse, nagu te teate, selleks, et kriisi negatiivsete tagajärgedega toime tulla, näiteks säilitada olemasolevaid töökohti ja äh, aidata ettevõtteid, mis on sattunud raskustesse. vajadus kriisi leevendada muudab struktuursete muutuste läbiviimise keerulisemaks. oluline on öelda ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika on territoriaalse iseloomuga ning ähm, see tähendab omakorda struktuurilisi probleeme, mis ei ole tingimata äh, kooskõlas kogu riigi väljakutsetega. nii et eh, tasakaalu saavutamine nende kahe poliitikavaldkonna vahel on väga välja keeruline. meil on ühest küljest lähimuspõhimõte, mitmetasandiline juhtimine, eh, samuti avaliku erasektori eh, partnerlus prioriteetide väljatöötamiseks, teisest küljest on meil aga semestri osas pisut järsuma tegevuse vajadus. meil on vaja, selleks, et saavutada eh, suuremat kooskõla, oleks vaja suuremat kohaldamist eh, nii semestri kui esifondide protsessi juures, nii et eh, liikugem soovituste juurde kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse rahastusperioodi jaoks. kõigepealt semestri osas on oluline äh, et oleks suurem kooskõla eh, riigiüleselt ning struktuuriprobleemide väljaselgitamisel eh, eh, väga konkreetseid eesmärke pole vaja kõrvale jätta, nagu ma juba seda ütlesin. meil on vaja nende eesmärkide saavutamiseks õige mitu aastat. oluline on ka see, et äh, inimesed tunneks äh, riikides koha peal, et nad on otseselt projektidega seotud, me peame lähenema kodanikele. teisest küljest Eesti fondid ei ole lahendus kõigi probleemide jaoks. peame üritama arvesse võtta ka äh, seda, kui palju vahendeid on saadaval erinevates riikides Eh, samuti tuleb jälgida olukorda koha peal, kui soovime konkreetseid tulemusi saavutada ja oluline oleks ka konkreetsed teekaardid välja töötada, eh, konsulteerides eh, ka piirkondadega ja kasutades regionaalseid ja riiklikke vahendeid ning lõplik sõnum oleks see, et praegune lähenemine äh, poliitika koordineerimise äh, on ähm, toimiv, kuid oleks vaja suurendada sünergiat Euroopa poliitika ja Euroopa liikmesriikide poliitika vahel, eriti puudutab see kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset äh, perioodi ja <clears throat> see on oluline nii Euroopa Liidu kui selle riikide ja piirkondade jaoks. Um, suur tänu. nüüd läheme edasi järgmise kõneleja juurde ja räägime komisjoni äh, ühtekuuluvuspaketist äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda. olge hea. suur tänu teile, proua esinaine. viimase kõneleja häda on loomulikult see, et äh, aega on veelgi vähem, aga muidugi eelis on see, et äh, inimesed juba rääkisid ära paljud asjad nende hulgast, mida mina ka tahtsin öelda. alustuseks tahaksin anda üleüldise ülevaate, kus kohas me praegusel ajahetkel oleme, ilmselt teist paljud ka seda teavad. aga lihtsalt äh, ülevaate korras oleme liikumas selleni, et järgmise, järgmine mitmeaastane finantsraamistik saab alguse ja selle ettevalmistamine ongi ka meie õigusloomeliste eh, ettepanekute aluseks. selle protsessi osana on meil olulised mõjuhinnangud eh, praegu eh, juba sündimas ja avalikud konsultatsioonid on käimas. ajakava ei ole praegu veel lõplikult paigas aga mitmeid asju küll on, millest ma tahtsin rääkida. nii nagu proua Kreel ütles alguses, siis äh, meil on äh, ühtekuuluvusfoorum äh, juuni lõpus planeeritud ning seitsmes ühtekuuluvusraport tuleb ka samuti välja käesoleva aasta sügisel. nii palju siis asjade praegusest käigust komisjoni poolt tahtsin ma rääkida nendest äh, allikatest ja ressurssidest, mida me kasutame selleks, et äh, tulevikupoliitikat välja kujundada. üks väga selge alguskoht on see, et me püüame õppida sellest, mida oleme juba kogenud ja EXPO-st hinnangut kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta perioodi programmide kohta käivad praegu on see uuring ka juba välja antud, siis on meil äh, mitmeid uuringuid, millele ka Adriana juba viitas, mis on osaliselt lõpule jõudnud ja osad veel endiselt käivad. meil on mitmeid konverentse ja töötubasid, äh, täpselt nagu see käesolev täna, siis on meil äh, ka kõrgetasemeline lihtsustamise töögrupp, tulen selle juurde tagasi, ja siis on meil veel koostöö mitmete teiste organisatsioonidega meil on teiste institutsioonidega arvamuste vaheldus, arvamuste vahetusi, debatid, siis on äh, äh, tulemustele äh, keskenduva eelarve küsimus, siis on meil esipartnerite kohtumisvõimalused Euroopa Liidu tasandil ja seda struktuurse dialoogi raames ning avalik konsultatsioon, nagu öeldud, käib ja selle juurde tuleme veel tagasi. ma jagaksin need üksteist läbi viidud uuringut äh, kolme aspekti. Äh, esimene kategooria oleks äh, need analüüsid, mis kaasasid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmeerimisfaasi, ex-ante analüüsid ja meie raamistik, need on kõik avaldatud, need uuringud, ja veebis olemas. üks konkreetne raport, mis meie arust oli vajalik ja kasulik see puudutas nimelt mitmeid uuringuid ja lävendeid, mis eh, eelmises programmeerimisperioodis oli olemas. see on õigusloomeprotsessi osa tegelikult tavapäraselt ning ka määrusealaste läbirääkimiste osa. oluline oli see, et me määraksime, kas meil on vaja mingisugust lävendit, eh, mida siis rakendataks ja see uuring vaatabki täpselt nende äh, lävendite mõju, kas nad on toonud kaasa täpselt selle eesmärgi, mille loomiseks nad äh, olid üldse äh, kujundatud. ja siis viimane kategooria uuringuid, mis mõtleb selle peale, milline võiks olla tulevikupoliitika loomine ja raamistik mis puudutab lihtsustamise kõrget töörühma ja, ja muideks see seltskond saab kokku täna, just hetkel meil räägime selle töörühma töö on äh, jagatud äh, mitmesse laiemasse faasi. esimesed kuus äh, kohtumist olid ette nähtud selleks, et vaadata, milline on tänane olukord ja kus oleks võimalik parandada olukorda just nüüd ja praegu. näiteks lihtsustatud kululahenduste ennetav töö, VKE-d e, e-valitsemine, väga paljud selle äh, töörühma töö tulemustest oli, oli ka tegelikult Omnibussi määrusesse jõudnud, mille juurde me täna veel tagasi tuleme ka. siin olid toodud ka paar algset mõtet, mis siis tundusid äh, liiga ambitsioonikad selleks, et rakendada äh, perioodi keskel neid, aga et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat võiks seda äh, rakendada küll ja praegune töö ongi just mõeldud äh, selle peale, kuidas äh, võiks näha välja äh, poliitika pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja täpselt samad, samade põhimõtete mm, raamistikus, nii nagu tänased esinejad ka on mõnel korral seda maininud aga täna, käesoleval aastal igal juhul mitmeid sisendeid veel sellesse arutelusse ka tuleb. lõpetuseks tahaksin ma veel välja tuua Mhm, käputäis asju, mida olete ka näinud eelmistel äh, ettekannete slaididel. mõningad võimalused ja probleemid, mis nendest äh, aruteludes või siis ka uuringutes tervest Euroopa Liidust on välja koorunud. praegu on väga tugev probleem paindlikkuse küsimus, äh, see, kuidas tasa, tasakaalustada pikaajalist strateegilist lähenemist, see on ühtekuuluvuspoliitika sisu tuumaks. vajadus on selle järele, et meid nähtaks reageerimas ja et me oleme ka valmis äh, lühiajalistele tendentsidele reageerima. siis äh, tulemused äh, ja mõjusus kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja pärast seda ning ettevalmistus järgmiseks perioodiks pärast kahte, kahte tuhat kahekümnendat aastat. meil on ka Äh, selle jaoks olemas äh, tulemusreservid. siis äh, majandusjuhtimine ja struktuurireformid, oleme kuulnud väga palju selle, ka nende kahe ühtesidumisest kuulnud täna aga ma arvan, et see fookus tuleb konkreetselt komisjoni poolt, sest kui me ei suuda struktuurireforme kuidagi mõjutada, siis kuidas saame me olla kindlad selleks, et äh, see raha, mida me investeerime, kasutatakse kõige paremal võimalikul moel. kui reformid läbi viiakse, siis äh, saab ka rahastamine minna õiges suunas ja see on tegelikult just meie, meie soovide tuumaks on selles küsimuses. lihtsustamine. lihtsustamisest palju räägitakse ja ma arvan, et äh, selles kontekstis on äh, arenenud välja dihhotoomia ja oleks huvitav kuulda ka, mida arvavad parlamendiliikmed sellest. me oleme mitmetest regioonidest saanud seda tagasisidet, et, et äh, ühtekuuluvuspoliitika pakett äh, kaks tuhat nel-, kakskümmend on olnud väga keerukas vabandust, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on olnud väga keerukas, me ei saa midagi aru, me ei, me ei suuda sellega toime tulla. tundub, et inimesed eelistavad siiski äh, teadmist teadmatusele, sest nad ütlevad, et olgugi, et see on keeruline, ärge seda jumala pärast muutke järgmiseks perioodiks. meie arust ei ole see praegu äh, optimaalne ja me peame asja parandama. nii et siin vastuolulised siis äh, signaalid, mida me saame mitmetest liikmesriikidest, eriti just väiksematest abisaajatest riikidest, on erisustel tähelepanu, kuidas süsteem töötab, kuidas see, ta rakendatakse praktikas. näiteks küsimus, kuidas on võimalik eh, samasid reegleid eh, rakendada eh, kahekümne viie miljoni euroga Luksemburgile või kaheksakümne miljardi euroga Poolale nii et kuidas selle olukorraga toime tulla ja kohaneda, on suur küsimus. siis, kui me kasusaajatest räägime, siis ikka ja jälle eh, tekib küsimus eh, nende reeglite osas, eh, mida nad peavad rakendama, nad peavad kohandama erinevaid lähenemisi, olenevalt sellest, kuidas rahastamisvahendid ja programmid on loodud. siin on veelgi olulisem rõhutada, et isegi Äh, esifondid, kuigi nad on seotud omavahel, neil on omad erinevad äh, prioriteetvaldkonnad ja missioonid äh, ja mõned on neid juba, mõned on neist juba aluslepingute tasandil paika pandud ja seda me peame kõik arvestama. siis erisustest juba rääkisime, ma arvan, et kuna uuring käib alternatiivsete mehhanismide üle, siis küsimus on Äh, mis on minu arust huvitav, kui see välja koorub uuringust, kas on võimalik kuidagi erinevalt läheneda äh, selleks, et rahastamist äh, pakkuda. ja loomulikult on alati vaja ka Euroopa Liidu eelarvest maksimeeritud tulemuse saamiseks ka mitte ainult esifonde optimeerida, vaid ka Äh, siduda näiteks äh, pagulasfondiga äh, neid rahasid, mis on viimastel aastatel väga tähtsaks muutunud, suur tänu! suur tänu, ütleb esinaine, need olid siis meie ettekanded tänasel päeval ja nüüd ma tean, et küsimusi juba on meie regikomisjoni liikmetelt. meil on aega poole üheni. nii et kas on küsimusi? ja siis on meil loomulikult ka kuulda ära vastused võimalus. The floor is yours yeah.. härra Van Nistelrooy, palun, esimesena. Teil on sõna. mul on väga hea meel, et debatt toimub, sellepärast et see on järgmine rahastamisperiood ning oluline on see, kuidas kõik need põnevad asjad äh, nagu Brexit ja maavärinad Itaalias äh, sellesse konteksti paigutuvad? ja oluline on loomulikult fraktsioonidena minna tagasi oma põhimõtete juurde ja Rahvapartei võtab loomulikult seda ülesannet väga tõsiselt minu küsimus esinejatele on see, et Lissaboni lepingus on äh, territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõte kirjas ja see oli ka ainukene äh, panus, mis äh, konteksti laiendab ja kui ma mõtlen tuleviku ühtekuuluvuspoliitika peale, siis kas te saaksite rääkida just sellest dimensioonis? kuuendas ühtekuuluvusraportis ei olnud see väga selgelt kirjas. parlamendi mõttes oli see võib-olla liiga vähe esindatud, see mõte. kui me jagame Euroopa rohkem ja vähem arenenud äh, piirkondadeks, siis valitsustevahelise koostöö äh, rõhutamine oleks väga oluline ja teised instrumendid peaksid olema ka kaasatud siia, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend. kõneleja, räägi mikrofoni. sest me räägime siin ühtekuuluvusest, aga samas on meie otsustusprotsessid väga killustunud Euroopas. nii et võtmeküsimus on, kuidas ühtekuuluvus Äh, saaks aidata solidaarsus kolm punkt null Euroopat niivõrd palju kui võimalik. ja me peaksime mitte lihtsalt tegema suuri filosoofilisi sõnu, vaid äh, keskenduma reaalsetele tulemustele. mis on ühtekuuluvuse mõte, kas meil on üleüldine plaan olemas, selline, mida Euroopa ka vajab ja mulle tundub, et ühtekuuluvuse vajadus on veelgi suurem pärast Brexitit. Euroopa ei saa ja ei tohi olla killustanud. meil on vaja, et kõik piirkonnad liiguksid edasi sama kiir-, kiiresti ning et nad oleksid kõik kaasatud. nii et meil on vaja rohkem ja paremini aru saada ühtekuuluvusest, aga saada aru ka sellest, et kõik, mille me, millest me siin räägime, EFSI ja teised instrumendid, kuidas see kõik on omavahel seotud. nii et territoriaalne dimensioon ja sünergia läbi teiste instrumentide, see ilmselt parandab ka meid poliitilises debatis, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine, räägime edasi debatist ja debatti peame siis, kui oma algatusraporti kallal edasi tööd teeme. proua Vanno saab järgmisena võimaluse küsida suur tänu teile, esinemine, suur aitäh kõikidele ettekandjatele ka väga oluliste eh, ettekannete eest ning ka selle jaotmaterjali eest, see on väga oluline meie eh, diskussiooni alus, eh, kui me oma raportit hakkame kokku panema ja proua Vestfalile palju tervist minu poolt selle raporti olulised raskuskesed äh, kanti meile ette ja loomulikult äh, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku alus on äh, nii, nagu ütles härra Nisteroi, just see, et territoriaalne dimensioon oleks toetatud, nii nagu Lissaboni leping seda ette näeb, aga et ka majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus oleks tali, oleks tagatud ja et regionaalsed erisused äh, muutuksid aina väiks-, väiksemaks ja äh, doktor Pahler ütleski väga hästi tegelikult äh, solidaarsuse suurenemisest regioonide vahel ja ma arvan, et siin on kindlasti ka ühtekuuluvuspoliitika tulevik kaalul. see solidaarsuskarakter ja mõjur peaks olema alles ja peaks jääma alles. professor Pahtler siin tõi ka välja just sotsiaalses dimensioonis mitmed olulised aspektid, ning ühtekuuluvuspoliitika eesmärk äh, tõrjutuse, sotsiaalse äh, tõrjutuse ja vaesuse vastases võitluses. aga diskussioonis jäi vajaka ka seda, sellest minu arust, et kuuendas äh, ühtekuuluvusraportis näeme me seda, et investeeringud Äh, mitmetes liikmesriikides toimuvad ainult struktuurifondide äh, näol ja, ja toel. liikmesriigid pole ise üldse toetanud ja panustanud sellesse, et majanduskriisist üle saadaks. komisjon äh, loomulikult rõhutab seda, et ühtekuuluvuspoliitika ja makro, makromajanduslik tingimuslikkus peaks olema omavahel seotud või siis see peaks olema seotud struktuursete reformidega. meie rohelistena, nagu teate, oleme väga kriitilised selles suhtes ja mõnes mõttes ka sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika e-, aluseesmärkidega on meie arust siin vastuolu. ühest küljest jah, muidugi on oluline eesmärk äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärgid ja ühtekuuluvuspoliitika ühte siduda näiteks äh, Äh, kooli pooleli jätjate arvu vähendamine, äh, töötute arvu vähendamine, kliimaeesmärgid ja nii edasi, väga selged eesmärgid. ja äh, ühtekuuluvuspoliitika ise toob välja üksteist eesmärki, kus on väga tugev sotsiaalne dimensioon samuti. aga teisest küljest on meil muidugi vastuolu siin mm, selles mõttes praktikas, et eelarve konsolideerimispoliitika Äh, läheb hoopis mingisse teise suunda ja toob kaasa hoopis teised mõjud äh, liikmesriikides. ja makromajandusliku äh, tingimuslikkuse ja struktuurfondidega siin üksteise tingimuslikkust seadmiseks näeme siin suurt vastuolu. struktuursed reformid on vajalikud Äh, et edukad aspektid võetaks rohkem kasutusele. meil on siin reformivajadus kindlasti tõukefondi vahendite jaoks ka. siin eelkõnelejad juba mainisid ka, et paindlikkus ja lihtsustamine oleksid kaks olulist märksõna. ja loomulikult tuleks ka öö, äh, veamääraga tegeleda rohkem. Äh, tugevamalt peaks olema läbipaistvus esindatud ja eile, kuna valmistasime ette ka raportit, mis puudutab nähtavust ja partnerluspõhimõtet, äh, ka kohalike inimeste kaasamist äh, ja kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalpartnerite kaasamist, siin on ka vaja parandamist äh, kindlasti. aga minu konkreetne küsimus, äkki saate lühidalt vastata just kahe esimese kõneleja puhul, kuna te rääkisite väga tugevalt sotsiaalsest dimensioonist, mis on ka meile väga tähtis. nimelt Äh, millised oleks teie jaoks nendest ettepanekutest, mis te tegite, kõige tähtsam struktuurne ettepanek selleks, et ühtekuuluvuspoliitika solidaarsuskarakterit, eriti just sotsiaalset dimensiooni tugevdada? ja ühtekuuluvuspoliitikat veel tõhusamaks ja paremaks, eesmärgipärasemaks muuta selleks, et sotsiaalset sidusust tagada ja vaesuse vastu võidelda, aitäh! suur tänu, proua Damato, teil on sõna sooviksin eh, ka mõningaid mõtteid välja öelda. kõigepealt esimeses ettekandes räägiti referendumi tulemustest, mida mõjutasid eh, kodanik, mõjutas kodanike sotsiaalne olukord. ja ma arvan, et ka Itaalia äh, Äh, ja öeldi, et Itaalia põhiseadusreferendum äh, kukkus läbi samal põhjusel. Äh, ma ei ole sellega nõus, sellepärast et ei öeldi näiteks Liguurias, kus sotsiaalolukord on hea ja see ei sõltu ka tingimata osalejate haridustasemest. võib-olla ka sellepärast, et äh, Äh, tegelikult oli põhjus selles, et tegemist oleks olnud väga kahjustava meetmega meie põhiseaduse jaoks. ühtekuuluvuspoliitika probleem on see, kuidas ähm, tegelikult üritatakse politiseerida <clears throat> vahendite kasutamist, räägitakse korruptsioonist, mida sellega siin öelda tahetakse? tuleks keskenduda võitlusele sotsiaalse hüljatuse, vaesuse vastu ning samuti tuleks ka tugevdada mitmedimensionaalsust ning äh, erinevaid vahendeid äh, vaesuse vastu võitlemiseks. ma ei ole nõus sellega, et ke-, et keskendutakse pagulusküsimusele, sest äh, tegelikult ühtekuuluvuspoliitika sai alguse ju sellest, et sooviti, et, et kaoks ära lõhe arenenumate ja areng, vähearenenumate piirkondade vahel. oleks vaja ka mitmekesistada neid fonde, mis aitavad kaasa ühtekuuluvuspoliitika edasiarengule samuti tuleks pöörata tähelepanu, milliseid reforme, struktuurireforme läbi viiakse. kui see peaks tähendama seda, et administratiivvõimekust parandatakse, eh, eh, siis see on üks asi. kui aga üritatakse sekkuda liikmesriikide asjadesse ja viiakse läbi haridus, eh, meditsiini või tööturumoonutused, siis tulemused on negatiivsed, kuid need reformid, mis peale surutakse, neid ei saa korralikult kontrollida ja tahaksin küsida ka seda, kas sain õigesti aru sellest, et äh, Euroopa Komisjoni poolsed soovitused on õigesti suunatud, sest minu meelest on nende soovitused vastuolus Euroopa semestriga äh, ma ei kuulnud äh, ainsatki soovi makromajanduslik tingimuslikkus küsimuse alla seada ja artikkel kakskümmend kolm. tahaksin meenutada, et äh, tahaksin küsida, et millal see raport komisjoni poolt saab valmis ja esitatakse parlamendile ja komisjonile. suur tänu, härra Kutsolino, teil on sõna. mina leidsin, et äh, väga huvitavad olid äh, need dokumendid. selge on see, et meil on veel pikk töö ees äh, ära teha. nii komisjonis kui parlamendis ja tahaksin tõstatada kaks küsimust. ja küsiksin, kuidas saaksime eh, uurida põhjalikumalt eh, kahte küsimust, mis on minu meelest väga tähtsad. kõigepealt üks neist puudutab eh, teemat, millest dokumentides pole sõnagi lausutud ja see puudutab omavahendeid Äh, äh, oleme rääkinud isegi sellest, et kohtukooluspoliitika tuleks ära kaotada, meie siinsetes aruteludes on seda nimetatud äh, vanamoodsaks ja kasutuks. ja seda on öeldud ka ajakirjanduses, seda on öeldud ka ülikoolides. Nad leiavad, et kohtukooluspoliitika pole enam vajalik ja nüüd on siis olukord paradoksaalne, eh, et eh, olukord on vastupidiseks muutunud ja nõuame ühtekuuluvuspoliitikalt praktiliselt kõige. mul on hea meel selle üle. ma toetan ühtekuuluvuspoliitikat ja ma leian, et eh, see arutelu, mis minevikus toimus ühtekuuluvuspoliitika kasulikkuse üle, on, on Äh, väga vajalik, see on oluline osa äh, riigi investeeringutest, avaliku sektori investeeringutest. ja niisiis mul on hea meel, et see arutelu taaskäivitus, see annab uue suuna Euroopa ühtsuspoliitikale kuid äh, tahaksin küsida, et kõik need vahendid, mis me anname ühtekuuluvuspoliitika käsi, käsutusse ka tulevikus, võeldes arvesse ka Brexitit, võttes arvesse, et üks riik lahkub, kas praegusel hetkel on piisavad need vahendid, mida, äh, millest me räägime? ja seda mitte ainult me peame mõtlema selle peale, et on side struktuurifondide ja koostöökuuluvuspoliitika vahel, meil on vaja ka selliseid mehhanisme, mis äh, vähendavad äh, seda võimalust, äh, mis vabandust, võimestavad äh, struktuurifondide võimekust äh, ühtekuuluvuspoliitika abil äh, vähendada ebavõrdsust eri piirkondade vahel. näiteks vähendasime kaasfinantseerimisnõuet. ja näiteks Kreekas näiteks avalikud investeeringud on äh, sõltuvad täielikult Euroopa vahenditest ja me, ega kaasfinantseerimine on täielikult välja jäetud. ja praegusel hetkel on selge, et struktuur, et äh, see ühtekuuluvuspoliitika sõltub ainult neist kolmesajast miljonist, mis Euroopa eelarvest on siin eraldatud. kui tahame, et ühtekuuluvuspoliitika kõik need probleemid lahendaks, siis me peame midagi enamat äh, panema, et seda äh, probleemi lahendada, nii et see on see, mida mina nimetan topeltsümmeetriaks, ühest küljest euroala ja mitte euroala, sest äh, vastasel korral see aeg, mis erinevuste, erisuste vähendamiseks läheb, venivad liiga pikaks kaugemale. kui me sooviks. nii et peaksime mõtlema selle peale, kuidas me käivitame selle äh, poliitika, sest tegelikult me nõuame sellelt poliitikalt nii kohutavalt palju ja Napolis ütleme et mängime kolme kaardiga ehk siis tekitame segadust. kokkuvõttes eh, meil ei ole enam piisavalt vahendeid eh, selleks, eh, et olukorda lahendada ja teine küsimus nüüd. Mm, ma tean, kui palju on suunatud Lõuna-Itaaliasse Euroopa Liidu vahendeid. kui mina peaksin nüüd ette kujutama Eh, siis mina arvan, et need fondid eh, peaks eh, lihtsustama, sest neid on liiga palju. ja kokkuvõttes tahame, et need kuidagi koos tegutseks. me ei ole võimelised algusesse tagasi tulema. me tahame, et need fondid kuidagi väga tihedalt koos tegutseks me sooviksime, et äh, need, need äh, fondide tegevus oleks paremini koordineeritud, mina arvan, et asi peaks olema lihtsam, selgem, meil oleks vaja kaks äh, suurt fondi, millest üks oleks pühendatud investeeringutele ja teine oleks keskendunud inimestele, mis oleks pühendatud noortele, ebavõrdsusele, immigratsioonile, ehk siis kaks suurt fondi ja näen, et tegemist on väga äh, keerulise küsimusega, sest äh, majanduskriis, äh, teame kõik, mis juhtus äh, Kreekas, Hispaanias, Itaalias. üks suuri majanduskriisi kaasnähtuseid oli see, et riik lakkas toimimast ja terved valitsusasutused, kellel, kus enam ei olnud töötajaid, mis oleks, kes oleks võimelised olnud äh, ressursside kasutust kuidagi äh, ette valmistama. ja näiteks kolm protsenti tehnilisele toetusele tähendab anda vahendeid äh, viiele keskusele Euroopas, mis jagaks üle Euroopa territooriumi ja äh, tehnilise abi jaotamist äh, ning äh, praegu peame Euroopas ümber organiseerima selle suure masinavärgi, äh, mis hoiab üleval regioone, terveid piirkondi. nii et tegemist on oluliste küsimustega, mis tuleks kindlasti lahendada kui äh, me sooviksime, et see äh, asi üle vaadatakse, sooviks eelkõige just lihtsustamist ja äh, ülevalt alla, mitte alt üles, sest tegelikult Brüssel on see, kes peab lihtsustama, kui soovime suuremat läbipaistvust, kui soovime suuremat sidet investeeringute ja teiste vahel, nii et äh, Eh, soov, eh, kui me soovime tõesti näha, et teatud piirkonnas on toimunud muudatused, sotsiaalsed, majanduslikud eh, ja oleme praegu algfaasis, nii et võime endale lubada seda, et seame endale eesmärgid, isegi kui need on keerulised, aga tundsin vajadust soovisin öelda, mida mina sellest asjast tahan. Thank you, thank you very much, mis suur tänu, härra Bogovitš, mulle tundub, et äh, teil on kolm minutit ja mitte rohkem. Thank you uh,. suur tänu. suur aitäh, äh, esinaine aja äh,, sõna eest me räägime praegu siin ühtekuuluvuspoliitika tulevikust, aga loomulikult on loogiline see, et me analüüsime ka seda, milliseid kogemusi oleme me juba eelmisel äh, rahastamisperioodil kogu, kogenud ainult. ainult üks protsent kogu Euroopa Liidu eelarvest on see ja ühtekuuluvuspoliitika on seega üks killukene ainult äh, rahastamisvahenditest. seetõttu on väga hea ja väga oluline see, et me valmistame ette hea ühtekuuluvuspoliitika, et meil oleks partnerlus, põhimõtted, millest peetaks kinni. vahel on äh, muidugi äh, erinevates liikmesriikides erisused. näiteks Äh, liikmesriikides on põhimõtteline vastuseis vahel isegi Brüsseli ettepanekute vastu, kuigi see oleks äh, olukorra parandamisele abiks. me peame silmas pidama seda, et järgmiseks programmeerimisperioodiks oleks äh, meie ühtekuuluvuspoliitika tõhusam ja parem ühtekuuluvuspoliitika mõjutab väga oluliselt äh, ka liikmesriikide taristut ja investeeringuid äh, ja kuues aruanne ütleb väga selgelt seda et, et nelikümmend kuni kaheksakümmend protsenti kõikidest investeeringutest liikmesriikidest tulevadki just ühtekuuluvuspoliitikast. ma usun, et ühtekuuluvuspoliitika on väga nähtav poliitika ja toob kaasa mitmeid muudatusi liikmesriikides, mida hindavad ka kodanikud kui me vaatame nüüd perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis äh, see äh, periood sai väga kehva alguse, nagu me teame. innovatsioonide partnerlus, teadusprojektid ja regionaalsed aspektid on olnud kõik äh, problemaatik-, problemaatilised. kui ma räägin Sloveenia nimel, siis saan öelda siin, et väga palju on tasumata arveid ja väga suuri probleeme on olnud. eksperdid Äh, hoiavad sellel olukorral äh, silma peal mitmetes liikmesriikides. ma arvan, et Sloveenia ja teiste liikmesriikide jaoks oleks hea see, kui meil oleks rohkem paindlikkust. sellisel moel saaksime me omad äh, projektid paremini kor-, paremini kokku panna ise ja reeglid oleksid siis ka sarnasemad perioodil kaks tuhat kuni kaks tuhat neli, ütleb kõneleja. nii et rohkem on vaja praktilisi reegleid, et paremini projekte korraldada. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on oluline see, et me tugevdaksime eh, oma ühtekuuluvuspoliitikat ja loomulikult eh, tõmbaksime eh, siin omad olulised paralleelid ka Brexitiga. loomulikult on liikmesriikide vahel väga suured erisused ja sellepärast on vaja meil tagada, et liikmesriikidel on olemas vajalik paindlikkus. lihtsustamise kohta oleme kuulnud mitmeid erinevaid argumente. kõige olulisem lihtsustamise aspekt minu jaoks ei oleks mitte äh, hakata jälle jalgratast leiutama. me ei peaks mitte neid programme täielikult pea peale pöörum-, pöörama. Äh, oluline on jätkuvus ja, ja olemasoleva loogiline jätkamine. loomulikult tuleb teha mõningaid muudatusi ja teatud asju paremini teha, aga me ei peaks süsteemi taaskäivitama ja täiesti uuesti ümber muutma, sest et see oleks liiga keeruline. siis, kui me räägime oma prioriteetidest, siis töökohtade loomine on väga tähtis, sotsiaalne ühtekuuluvus on võtmeaspektiks ja loomulikult tööhõive samuti. meie peame aitama neid liikmesriike, kellel on probleeme partnerluspõhimõtte järgimisel, eriti kui me räägime näiteks partnerlusest just majanduse ja teadusprojektide äh, vahel me peame aitama neil lõpule viia investeeringuprogrammid niimoodi, et partnerlus äh, ka äh, reaalseks saaks ja järgmisel programmeerimisperioodil siis paremini töötaks. suur tänu! suur aitäh! sest need ei olnud ju tegelikult küsimused, olid pigem äh, märkused ja väljaütlemised äh, meie kõnelejate jaoks. ma ei tea, kas saaksite vastata või jätkata seda debatti kahe või kolme minuti jooksul, mis meil alles on no võtkem siis äh, arvesse seda, et arutelud täna alles algasid, suur aitäh teile ettekannete eest, suur aitäh ka äh, poliitikaosakonnale B kogu selle töötoa organiseerimise eest. kõigile teile ka suur tänu, see kõik oli väga huvitav. ja võtkem arvesse, et see on meie tee algus. erinevate ürituste raames jätkame me neid arutelusid äh, hea meelega härra Niseroi räägib ilma mikrofonita. This is what I, I was going to vot seda ma tahtsingi öelda, ütleb esinaine. et äh, oleme ühenduses ja meil on hea meel, kui te saate näiteks kirjalikult vastata mõningatele küsimustele, sest küsimusi ju esitati, no vähemalt üks esitati nii et meil on hea meel, kui saate vastata ja kutsume teid taas kord siia. suur aitäh ja tänane hommikupoolne koosoleku osa on lõppenud, kohtume kell kolm